colleagues, I would like to start the meeting. kallid kolleegid, alustaksin koosolekuga. mitte kõik ei saa meiega terveks ajaks siia jääda, nii et me peame alustama kohe ja kõigepealt tahaksin tervitada kõiki teid eh, siin. osad teist ei ole siin mitte esimest korda. aitäh, et tulite tagasi. meil on päris hästi esindatud eh, kakskümmend neljast liikmesriigist on eh, inimesi ja ka kolmest kandidaatriigist, Albaaniast, Montenegrost ja Türgist ja siin on esindatud ka Norra, kes on üks nendest riikidest, kes äh, on Euroopa Majanduspiirkonnas, lisaks Euroopa Liidule. ja täna tahan teid tänada selle eest, et te tulite. siin on esindatud ka Austria eesistuja proua Julia Bogdan-Strauss, kes on naiste ja perekondade ja noorsoominister, siin on ka volinik eh, Vera Jurova, kes eh, vastutab justiits, tarbijate ja eh, soolise võrdõiguse eest, siin on ka Austria parlament esitatud Euroopa asjade komisjoni esindaja riiklik, riiginõukogus ja föderaalnõukogust ka komisjoni esimees, nii et par-, Austria parlament on siin esindatud, endiselt ootame Euroopa soot- äh,, eh, eh, Majandus- ja Sotsiaalkomitee esimeest äh,, regioonide komitee on siin esindatud äh,, proua Varvara Tuuden, kes on institutsiooniliste ja siseasjade esindaja sealt ja ootame ka oma eksperti, kes on Äh, volinik Joaquin Almunia, kes äh, loodetavasti varsti meiega liitub. ja tahaksin lihtsalt üldiselt teile meenutada, et me kohtume iga aasta siin parlamentaarse äh,, parlamentidevahelise komisjoni kohtumisel, mille me oleme välja arendanud Euroopa Parlamendis, me tavaliselt, me teeme seda korra aastas ja tegelikult puudutab äh, see kõik Äh, parlamentaarset dimensiooni edendamist Euroopa Liidus. ma arvan, et meil liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendina on meil ühtne vastutus Euroopa Liidu kodanike ees. Äh, kujundame nende kodu tulevikuks, Euroopa tulevikku kujundame, samas on meil ka vastutus äh, hoida Euroopa Liidu põhiväärtusi kuna me oleme otse valitud, siis äh, niimoodi saab kuuldavaks ka kodanike hääl otsuste tegemise protsessis Euroopa Liidus. Teil on ka kohustus äh, äh, panna vastutama oma täitevvõimud ja valitsused, meie teeme seda siin komisjoniga, nii et see dialoog parlamentide vahel, see on väga kasulik ja oluline ja näitab ka äh, kodanikele, et äh, meie, kes me oleme ametisse valitud, et äh, meil on äh, ka huvi ja mõju Euroopa Liidu tulevikule. see aasta me kohtume siin selleks, et arutada Euroopa tulevikudebati olukorda. nagu te teate, siis Euroopa tasandil on meil kolm kahjuks teineteisest sõltumatut äh, kõnelust käimas. Euroopa Komisjon alustas valgest raamatust ja kõigest, mis tuli äh, hiljem viimases äh, liidu olukorra kõnes, rääkis sellest ka president Juncker, meil on komisjoni tasand seega mitte ainult debatt, vaid ka konkreetsed ettepanekud. meil on debatt ja olulised otsused, mida võetakse vastu ministrite nõukogu tasandil ja meil on ka Euroopa Parlament ja diskussioon, mis käib siin selle üle, kuidas kujundada Euroopa tulevikku. selle, seda me alustasime oma raportitega aastal kaks tuhat seitseteist ja hetkel töötame me ka raportiga, mis äh, saab, millest saab äh, sellel ametiajal selle komisjoni pärand tulevikuks, äh, millega me võtame ka selle debati kokku ka arvestame me hetkesündmustega, meil oli väga hea meel komisjoni presidendi olukorrast Euroopa Liidus kõne üle, kus äh, räägiti ka selle, kus ta rääkis ka sellest, et komisjon teeb ettepanekuid, kuidas äh, laiendada kvalifitseeritud enamuse hääletust, mis puudutab äh, ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat, ehk siis me oleme väga palju äh, aega pühendanud ka otsuste tegemise läbipaistvusele, mitte ainult siin, vaid ka äh, nõukogus, äh, töötades tihedas koostöös ombudsmaniga. ja jätkuvalt võitleme me millegi sellise eest, mis ehk äh, teile on igapäevane Euroopa Parlamendi pärim, järelpärimisõigus ja me tihtipeale oleme, meil ei ole suutnud väga hästi veenda teisi institutsioone, et parlament ka siin saaks täita oma kohustusi. selle kohta kuulete te rohkem detaile kolleegidelt, kes on vastutavad äh, detailsete raportite eest, aga tahaksin lihtsalt teile teada anda, et äh, meil on hetkel käimas see debatt, oleme ka teiega seda arutanud ja oleme juba siin valdkonnas äh, päris palju ära teinud tulevikku silmas pidades nii et ilma pikemalt venitamata, aga siiski enne, kui annan sõna oma külalistele, tahaksin teile rääkida ka mõningatest praktilistest detailidest. osad teist ilmselt juba teavad, kuidas seda teha, aga kui te näete siin oma laual paberilehti, millega te annad, saaksite meile teada andma, anda, et te tahate sõna võtta, täitke see vorm ära ja edastage siin kolleegidele ja siis sõltuvalt sellest, kui paljud inimesed sõna soovivad, korraldame me kõneaegade jaotuse e, liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel siis. esimene kõneleja, kes sõna võtab e, eesistuja nimel, proua Juliane Bogner-Strauss, palun. Thank you very much. suur aitäh. hea AFCO komisjoni esimees e, ja volinik Jurova, kõrgeõiguslikud daamid ja härrad mul on suur au olla siin Austria eesistuja nimel selleks, et arutada Euroopa Liidu tulevikku. usun, et need kohtumised Euroopa parlamentide, komisjonide, liikmesriikide parlamentide vahel on äärmiselt olulised selleks, et tugevdada dialoogi ja arutada tulevikuküsimusi. Austria tervitab Euroopa Parlamendi aktiivset rolli ja selle panust debatti, mis puudutab Euroopa Liidu tulevikku. kõrge profiiliga debatid Euroopa Parlamendis, kus, kuhu kutsutakse ka riikide juhid, valitsuste juhid, et nad saaksid rääkida oma soovidest, on samuti äärmiselt olulised, sest kohane debatt Euroopa kohta tundub ajakohasem kui kunagi varem. me elame väga keerulistel aegadel Euroopa Liit ilmselgelt ei ole äh, siin immuunne. kõige olulisem on see, et me võlgneme oma kodanikele ausa debati selle üle, mida me saaksime teha paremini, mida me peame tegema paremini, selleks et oleks äh, kindlalt tagatud äh, rahuliku ja ühinenud Euroopa saavutused. tahaksin täna kasutada seda võimalust selleks, et lühidalt tutvustada teile Austria eesistuja seisukohti selle kohta, kuidas liikuda edasi ja milline võiks olla meie panus Euroopa jätkuvasse edusse. meie moto Euroopa, mis kaitseb, selle eesmärgiks on parandada julgeolekut, lahendada rändeväljakutsed, tagada meie konkurentsivõime ja stimuleerida Euroopa naabrust. Need on ühised väljakutsed, millega peab kiireloomuliselt tegelema selleks, et täielikult taastada meie kodanike usaldus. esimene prioriteet julgeolek ja ränne, siin me töötame äh, suure otsustavusega selleks, et saavutada mõlema osas edu. diskussioonid Salt-, Salzburgis näitasid, millise, kui pühendunud ollakse sellele, et hiljutised komisjoni ettepanekud, mis puudutavad piirikaitset ja tagasipöördumiste edendamist, et äh, neid peaks uurima prioriteetsete küsimustena. dialoog äh, Aafrika riikide poole pöördumine selleks, et laiendada ja süvendada meie koostööd, ka sellest räägiti järgmisel nädalal vaatab ülemkogu kõiki neid küsimusi ja äh, kantsler Kurz räägib äh, sellest, mis on toimunud ühise Euroopa süülisüsteemiga ja räägib ka sellest, äh, millist edu on saavutatud selle erinevate elementidega. teine prioriteet, digitaalse ühisturu projekt, ka see on väga paljulubav. me teame, et digitaalteenused ja digitaalaärimudelid väga kiiresti on muutumas üha olulisemaks me peame looma õige keskkonna Euroopa digitaalettevõtluse arenguks, äh, selleks et nad saaksid teostada innovatsiooni. meie kolmas prioriteet on seotud äh, selle arusaamaga, et julgeolekuliit äh, saab eksisteerida ainult turvalises naabruskonnas. äärmiselt oluline on see, et äh, Lääne-Balkani riikide tulevane Euroopa Liidu liikmelisus säiliks kõrgel poliitilises agendas. meil on vaja nende jaoks Euroopa perspektiivi, mis põhineb selgetel kriteeriumitel, mis on seotud nende individuaalse saate saavutustega ja me toetame igasuguseid pingutusi, et selget edu siin saavutada. meie jaoks on selge, et äh, Euroopa integratsiooniprojekt ei ole täielik ilma selleta, et see regioon oleks siia täielikult kaasatud. ka viime me läbi intensiivseid äh, diskussioone MFF ettepanekute üle ja täielikult toetame komisjoni pingutusi selleks, et äh, leida lahendusi Ühendkuningriigi lahkumise kokkuleppe puhul. lisaks äh, me peame tugevdama kodanike usaldust ja osalust ka noorte inimeste puhul. komisjoni valge raamat, siin on neljas stsenaarium, mis on kõige kohasem tulevikku vaatavam stsenaarium meie arvates. Euroopa Liit peaks peamiselt eh, tegutsema suurtes küsimustes, kus on vaja ühiseid lahendusi. mida enamik inimesi ei taha, on selline Euroopa, mis sekkub igasugustesse väikestesse küsimustesse, kus eh, liikmesriigid või regioonid saavad teha palju paremaid otsuseid. seetõttu peab eh, uuesti üle kinnitama lähimuspõhimõtte üldisemalt. me tervitame äh, rakkerühma tööd, mis tegeles lähimusküsimustega just ja tervitame eh, Bregenzi eh, konverentsi selles küsimuses viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal novembril. Euroopa kodanikealgatuse reform, et see oleks lihtsamini ligipääsetav vahend, millega kodanikud saaksid eh, mõjutada päevakorda ja see on ka tulemas. nii nagu teised liikmesriigid, viime ka meie läbi kodanike konsultatsioone. Need konsultatsioonid annavad meile väärtuslikku sisendit äh, tulevases debatis, mis puudutab Euroopa Liidu tulevast vormi. Euro-, Austria noorsooministrina tahaksin ma rõhutada, et noored inimesed on Euroopa tuleviku ja me teame, et äh, see projekt, mis äh, meie kontinenti ühendab, see ei ole kaugeltki mitte valmis, me peame jätkuvalt ehitama tugevamat Euroopa Liitu ja me teame, et seda ehitatakse noorte inimeste jaoks ja noorte inimeste poolt tahaksin veel ühte väga olulist tõde rõhutada. noored inimesed on ka Euroopa Liidu praegune hetk, mitte miski ei näita Euroopa integratsiooni edu paremini kui Erasmuse programm. kõik arvamusküsitlused näitavad, et noored inimesed tunnevad ennast rohkem eurooplastena kui ükski teine vanusegrupp. me teame, et Brexiti referendumis hääletasid noored inimesed ülekaalukalt jäämise poolt minu oma riigis äh, näitas hiljutine noorsoouuring, et rohkem kui kaheksakümmend protsenti noortest austerlastest tunnevad ennast eurooplastena. samal ajal peame me tagama, et noorte inimeste häält äh, oleks kuulda ja et seda võetakse arvesse. meie eesistumise ajal oleme me võtnud olulisi samme selles suunas noorsooministrite mitteametlik kohtumisi, kohtumine Viinis septembri alguses, see oli esimene alates aastast kaks tuhat kuus ja see kombineeriti Euroopa Liidu noorsookonverentsiga. ühes äh, osas said noort noorsoo esindajad kohtuda ministritega ja arutada neid küsimusi, mis on nende jaoks kõige olulisemad. daamid ja härrad, oluline poliitiline debatt mis lõpeb Euroopa valimistega mais kaks tuhat üheksateist, see debatt alles algab ja me peame olema teadlikud sellest, millised on suuremad väljakutsed ja millised võiksid olla vahendid, millega nendega toime tulla. seetõttu ma väga ootan härra Tondo äh, presentatsiooni. Äh, see puudutab debatti Euroopa tuleviku üle. aitäh, minister ja järgmisena saab sõna volinik Vera Jourova, palun. aitäh, proua esimees, ehm, proua minister, daamid ja härrad, mul on väga hea meel siin täna olla ning nautida seda võimalust rääkida teemast, mis mind tõtt-öelda natuke isegi närviliseks teeb, sest et Euroopa tulevik, no kes teab, mis saab. aga see pani mind mõtlema sellest, et kuidas siis ähm, sõnastada seda, mis asi on Euroopa tulevik. esiteks, Euroopa tulevik on midagi, mis on meie kätes ning me peaks kasutama kõike, mida me, kõiki vahendeid, mida me saame nii praegu kui ka tulevikus. täna hommikul näiteks rääkisime kliimamuutustest, mis oli siis selline arutelu, mis on ju kasulik ka tulevastele põlvedele, aga need asjad tuleb selle huvides praegu ära teha. me peame tegema kõik endast oleneva selleks, et pakkuda välja toimivad tõhusad lahendused, mis on Euroopa Liidu rahvale mõistetavad ja mida nad soovivad meie poolt näha. see tähendab ühtlasi seda, et tuleb mõelda inimeste vajadustele, tuleb mõelda atmosfäärile, tuleb mõelda sellele, et inimesed ei ole rahul ebastabiilsusega, ebakindlusega, mida tuntakse, ja inimestele tuleb rääkida tõtt. ma tean, et tõde on selline sõna, mis paljudele poliitikutele suupärane ei ole, sellepärast et tõde võib ju olla ka suhteline, aga on ka mõningaid asju, mis peaksid olema stabiilsed, sambad, põhimõtted, millele Euroopa Liit tugineb ning tegemist on ju tõega ja oma töös peame me lähtuma tõest, inimestele tuleb selgitada, miks me ühte või teist asja teeme. me seisame silmitsi terrorismi, kliimamuutustega, rändega, kiirete tehnoloogiliste muudatustega, rassismiga, ekstremismiga. kui vaadata seda ohtude ja riskide nimistut, siis ähm, seda hinnates on võimalik näha, et osa neist on tegelikult puhtalt Euroopa tekitatud ehkki mõned neist tulevad väljastpoolt Euroopat ning äh, mõlemat kategooriat on vaja lahendada, meil on tugevad pädevused nende probleemide lahendamiseks, mille me oleme tegelikult ise põhjustanud, kui vaja, siis me saame asju teha uuesti, paremini, kui inimesed soovivad seda näha, aga ühtlasi on ju ka välised ohud ja ebastabiilsus maailmas ning nende väliste riskide ainus lahendusviis on jääda ühtseks ja olla ühel meelel toimivate lahenduste suhtes. seda siis kõikide liikmesriikide vahel, rahvaesindajate vahel, kes on ametisse valitud, loodetavasti Euroopa eh, parlamenti jäävad ka edaspidi demokraatiameelsed inimesed, ühtlasi sama meelt peavad olema ka kodanikuühiskond ja kõik kodanikud. see on jagatud vastutus, kui me räägime lahendusteks lahendustest tuleviku huvides. sisemiste riskide ja väliste ohtude puhul on raskeks ülesandeks, ma ei tea, kas te olete nõus, aga raskeks ülesandeks on see, et kõik ei ole enam poliitikute kätes. vähemalt mulle tundub, et meist kuidagi kõrgemal eksisteerib digisfäär, kus on selline uus reaalsus tekkinud ja paljudel juhtudel see digisfäär töötab meie vastu. paljud uued jõud, paljud võimud leiavad, et digisfääris justkui õigusnormid ei kehtikski. ehk siis see on selline džungel, digidžungel, mis tungib ka päris ellu. ma mõtlesin et ma räägiksin teile täna tulevatest valimistest ja mitte ainult Euroopa valimistest, vaid kõikidest teistest valimistest samuti, mis võiks Euroopas toimuda, mis peaks olema õiglased, mis peaksid tagama poliitilist mitmekesisust ja eh, seda, et valijad teevad autonoomselt oma otsuseid. kõik järgnevad valimised Euroopa Liidus, sealhulgas ka äh, Euroopa Parlamendi valimised eh, ei ole enam tavalised, nad ei ole enam business as usual, sellepärast et on tekkinud uued ohud, uued riskid. kõige suurem risk on inimeste isikuandmete väärkasutamine. mõned väidavad, et privaatsuse ja eraelu puutumatuse kaitse on justkui kinnisidee Euroopas, noh, nõnda võib armata, seda võttes ka arvesse äh, arutelu, mis puudutas GDPR-i, aga kui vaadata Facebooki ja Cambridge Analytica juhtumit, siis minule kõlas see nagu ulmekirjandus, aga ometi juhtuski päriselt nii, et mingisugune ettevõtja, mingi äriühing tungis kõikide inimeste isikuandmetesse, jutt oli siis kaheksakümnest seitsmest miljonist inimesest maailmas tungiti eraellu, kasutati ära isikuandmeid, konkreetseid näitajaid inimeste kohta ja seda väärkasutati eesmärgiga teha poliitilist kampaaniat. kaubandusmaailmas me oleme sellise asjaga võib-olla harjunud, meid kõiki, me kõik oleme digimaailmas äh, algoritmide adressaatideks, meid on võimalik lahterdada, meid on, meile on lihtne näiteks reklaami suunata, aga kui vaadata eemale sellest kaubanduslikust tegevusest, kui ma näiteks ei osta tolmuimejat, siis see on üks asi jah, aga teine asi on see, kui mulle tehakse pakkumisi valida konkreetseid erakondi, poliitilisi jõude, inimesi see on midagi muud. sellepärast, et kui ma teen sellise otsuse, siis oma häälega võib juhtuda, et ma valin ametisse riigipea. olgu ka öeldud, et ma ei viita siin konkreetselt ühelegi isikule, kui ma ütlen, et suur mees suure suuga. aga Cambridge Analytica juhtum näitab, et selline mikrosuunamine on võimalik, andmete väärkasutamine on võimalik ja varastatud andmetega töötamisest puhul ei saa ju rääkida enam võib-olla õiguspärastest, avatud, õiglastest valimistest ja võib-olla siis ei ole enam tagatud poliitiline pluralism, ehk siis esimene risk on inimeste isikuandmete kaitse. teine oht seisneb libauudistes, desinformatsioonis ja muus. kolmas, küberturvalisus, küberohud, küberrünnakud ütlesin, et tulevad valimised ei ole valimiste korraldajate jaoks enam tavapärased, mistõttu me oleme ka teinud ettepaneku kõigile liikmesriikidele, et ähm, tehtaks tööd nende riskide lahendamisel, võib-olla tuleks ka muuta õigusakte, äh, liikmesriikide pädevuses see ju on, Euroopa Liit ei saa siin midagi teha ja ähm, tuleb olla valmis selleks, et valimised tagaksid poliitilist pluralismi ja ka seda, et inimesed saaksid autonoomselt hääletada. meie valimiste paketis, mida ma teile ka kirjeldan, selle puhul me tõesti mõtleme sellele, et poliitiline pluralism, olgu siis jutt vasakpoolsetest, parempoolsetest, liberaalidest, demokraatidest, ükskõik kellest, kõigil peab olema võrdne ja õiglane juurdepääs valijatele. me mõtleme sellele, kas online kampaania reeglid eh, tuleks kuidagi sõnastada, kuivõrd kampaaniat tehakse järjest rohkem internetis, me, me ei taha minna tsensuuri teed, me ei taha ka libauudiste parandamist kuidagi äh, me räägime desinformatsiooni kontseptsioonist küll, mis on siis selline tahtlik informatsiooni levitamine, mille eesmärk on muuta midagi väga tähtsat, mul ei ole seda definitsiooni kahjuks kirjas. aga valimiste pakett on midagi sellist, mida me, mille puhul me loodame, et liikmesriigid võtavad seda tõsiselt, me tahaksime, et liikmesriigid kõik need kolm riski nii-öelda ära kataks ja me tahame luua ka sellise võrgustiku, mis toimiks Euroopa Liidu tasandil, ehk siis me kutsume üles, et liikmesriigid nimetaksid omapoolseid esindajaid, kes meiega koostööd teeks. miks Euroopa Liit selle teemaga tegeleb? ma ütlesin, et meie pädevused valimiste vallas on ju tegelikult väga piiratud, see on ju peaaegu täielikult liikmesriikide suveräänses pädevuses, meie pädevus on võib-olla andmekaitse valdkonnas tugevam, jah, see on õige, aga kujutage ette, kui näiteks valimisprotsessi kuidagi kahjustatakse sellise manipuleeriva käitumisega, küberrünnakutega kahes-kolmes liikmesriigis, see tekitab probleemi terve Euroopa jaoks, mistõttu ma leian, et tegemist on sellise teemaga, mis siiski jääb tänase arutelu egiidi alla, mis on ju Euroopa tulevik. daamid ja härrad, neid mõtteid ma soovisin teiega jagada, kahju on sellest, et ähm, mõttevahetust ei saa väga pikalt pidada, äh, kuivõrd need teemad on tegelikult väga huvitavad, eriti kui rääkida uutest tendentsidest, ohtudest, millega me peame silmitsi seisma ja võtaksin asja kokku nõnda, et ühiselt on kindlasti võimalik riskidele vastu seista ning ühtlasi on võimalik ka Euroopa sellest kriitilisest olukorrast välja tuua. aitäh, volinik, ja kinnitan teile, et kindlasti meie komisjon tegeleb selle teemaga juba enne valimisi, aga nüüd järgmiseks saavad sõna meie sõbrad Austria parlamendist, kõigepealt Reinhold Lopatka proua esimees, proua minister, proua volinik, head kolleegid, daamid ja härrad. ma sooviksin teid kõigepealt tänada, proua Hübner, selle kutse eest parlamentidevahelisele komisjoni koosolekule eesmärgiga arutleda Euroopa tuleviku teemal. kui ma viitan teie raporti projektile Eh, mis puudutab Euroopa tulevikku, siis saab suuremat osa sellest tervitada, aga tegelikult mitte kõike. liikmesriigi ja Euroopa Liidu tasandite vaheline suhe on tegelikult märksa olulisem kui see, mis raportist välja tuleb ja selle mõtte seletan ka hiljem lahti. on väljakutseid, mida ei saa liikmesriigid üksi lahendada, neid tuleb loomulikult Euroopa Liidu tasemel lahendada. ma saan toetada seda, et Euroopa projekti äh, tõsisus ja Euroopa Liidu plussid peavad leidma liikmesriigi tasemel paremat kommunikeerimist. ühtlasi tuleb rääkida rohkem sellest, kuidas Euroopa Liit toimib, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid toimivad ja seda kõike tuleb liikmesriikides edendada. ma võin teile kinnitada, et Euroop-, et Austria parlament on juba kümme aastat korraldanud selliseid demokraatia töötubasid, mille eesmärk on demokraatia põhitõdesid ja ka Euroopa Liitu kui sellist tutvustada kõikidele inimestele. igal aastal kümme tuhat noort inimest osalevad töötubades koos parlamendiliikmetega kõikidest viiest erakonnast, mis Austria parlamenti kuuluvad ning rohkem kui sada tuhat noort on saanud võimaluse olla vahetuskontaktis parlamendiliikmetega ning ähm, saada uusi teadmisi. kõik need väljakutsed, mis eh, Euroopa Liitu ohustavad, on ühe ühise nimetajaga, nimelt üks institutsioon või üks riik ei ole võimeline neid lahendama. nii piirkondliku, kohaliku, Euroopa, riigi, kõikide tasandite koostöö on vajalik tingimus selleks, et Euroopa projekt saaks edukalt edasi areneda ning ühtlasi on see vajalik ka selleks, et ähm, tagasi võita kodanike usaldus ja ka rahvusparlamentidel on siin oluline roll. ning siinkohal rõhutaksin, et täiendav Euroopa integratsioon on minu hinnangul ainult siis võimalik, kui rahvusparlamendid lisaks muidugi Euroopa Parlamendile võtavad päevakorda nii-öelda Euroopa Liidu teemad, kui hakatakse rääkima äh, Euroopa Liidu poliitika mõjudest oma kodanikele, mis tähendab Euroopa lähemale toomist oma kodanikele. Austrias ei ole Euroopa Parlamendi liikmetel mitte ainult võimalik parlamendikomisjonide koosolekul osaleda, vaid nad võivad ka Rahvusparlamendi arutelus kaasa lüüa ning nad ka kasutavad seda võimalust. ehk siis meil käib tegelikult selline püsiv dialoog oma parlamendiliikmete vahel, Euroopa Parlamendi liikmete vahel ja me proovime ka oma kodanikega sellist dialoogi pidada. pean mainima ka subsidiaarsuse rakkerühma, mida te mainite ka oma raporti projektis ja kuna ma sellesse rakkerühma kuulun, siis mainiksin mõningaid teemasid. ehkki rakkerühm pandi kokku liikmesriikide parlamentide liikmetest, regioonide komitee liikmetest ja ka komisjoni esindajatest, siis tegelikult sellel on märksa laiemad mõjud kõigile institutsioonidele, sealhulgas Euroopa Parlamendile. sellistel keerukatel aegadel Euroopa Liidu jaoks oli tegemist õige sammuga. ühelt poolt tugevdati Euroopa Liitu ja samaaegselt tugevdati ka lähimuspõhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet mis ei ole kusjuures teineteist välistavad. kõik institutsioonid, kõik organid peaksid nüüd äh, mõtlema sellele raportile ja mõtlema omapoolsetele jätkutegevustele, sellepärast et uued õigusaktid mõjutavad ju kõiki Euroopa Liidus ning ma arvan, et meil peaks olema olemas parem arusaam, ühine arusaam nii subsidiaarsusest kui proportsionaalsusest mis tähendab, et ma leian, et rahvusparlamendid ja ka piirkondlikud parlamendid peaksid tugevamat rolli mängima. minu jaoks, minu hinnangul veel ei saa rääkida ühest Euroopa demosest. Euroopa identiteeti ei ole veel olemas, meil ei ole Euroopa passe, vaid meil on riiklikud passid. ning riikide parlamendid on ja on ka tulevikus demokraatliku legitiimsuse ja ka vastutuse alustalaks Euroopa Liidus ning rahvusparlamentide teadmisi tuleb ära kasutada. Neile tuleb anda võimalus mängida positiivset rolli, neil tuleb äh, kas-, võim-, anda võimalus kasutada rohelisi kaarte, mitte ainult kollaseid kaarte, nagu praegu. Äh, Angela Merkel vastutab Bundestagi ees Sebastian Kurz vastutab Austria parlamendi ees, kui ta peab rääkima oma Euroopa poliitikast. me peame aru saama sellest, et see on, et, et vahel Euroopa Liit tegutseb sellistel viisidel, Euroopa Komisjon ja ka Euroopa Parlamendi liikmed vahel unustavad mõned teemad. subsidiaarsus on väga oluline äh, see on kirjas Maastrichti lepingus, Lissaboni lepingus ehm, ning rahvusparlamendid said tegelikult tugevama rolli nende lepingutega, aga kõikidest lubadustest ei peetud kinni. seda põhimõtet tuleb korrektselt rakendada. delegeeritud õigusaktide hulga kasv eh, tegelikult ei ole kooskõlas subsidiaarsusega kunagi oli neid umbes kolmkümmend, nüüd on juba sada nelikümmend delegeeritud õigusakti, ei saa nõnda käituda, kui ühelt poolt rääkida subsidiaarsusest ja siis teisalt teha nõnda delegeeritud õigusaktidega, nagu on tehtud. objektiivselt on vaja analüüsida seda, mida Euroopa Liit positiivset kaasa toob ja kus ta takistusi loob. kuna ma olin selle rakkerühma liige, siis ma paluksin ka, et siinne komisjon võtaks arvesse ja ka päriselt võtaks arvesse tõesti, mitte ainult ei mainiks seda oma tekstis, sellepärast et rakkerühma raport pakub väärtuslikku sisendit Euroopa Liidu tuleviku teemal. Euroopa Parlament peaks nägema rahvusparlamente ja piirkondlikke parlamente tugevate partneritena ning nad on partnerid Euroopa lähemale toomisel oma kodanikele ning ma arvan, et ka teie raportiga on võimalik seda näidata. valige, te teete seda või mis mitte. Eh, suur tänu ja nüüd eh, Föderaalnõukogust eh, Kristjan Puhman. proua esimees, proua volinik, head kuulajad, kui me räägime Euroopa Liidu tulevikust, siis äh, või täpsemalt Euroopa Liidu edukast tulevikust, siis äh, me ei pea mitte ainult äh, Euroopa Liidu tegevust toetama, vaid me peame ka äh, usaldama, et otsuseid tehakse õigel tasandil ja et Euroopa Liit ja me peame tooma Euroopa Liidu kodanikele lähemale, nagu varasemad kodanikud on, kõnelejad on maininud Euroopa Liidus demokraatliku kontrolli tugevdamiseks eh, saab kasutada põhiliselt just eh, riiklikke parlamente. Nemad ja eh, Euroopa Parlament on institutsiooniliselt väga olulised. eelmise aasta septembris Jean-Claude Juncker esitles Euroopa tuleviku osas väga ambitsioonikat nägemust tugevamast äh, ja demokraatlikumast äh, liidust. Äh, president Juncker ütles ka, et Euroopa Liit peab tegema suure demokraatliku sammu edasi. demokraatlikkuse su-, suurendamine tähendab, et rahvusparlamentide rolli peab tulevikus suurendama. Austria Föderaalnõukogu liikmena sooviksin ähm, tuua välja kaks asja, mis on äärmiselt olulised Euroopa Liidu tuleviku kujundamisel Äh, tuleviku äh, piirkondlike ja kohalike äh, tasandite ühendamiseks olen va-, olin varem ka regioonide komitee mm, majanduskomisjoni liige ja seega Euroopa Liidu õigusaktide ja poliitika ühe, lahendamine kohalikul tasandil on väga oluline osalust Euroopa Liidu asjades võetakse Austrias väga tõsiselt äh, ja ka kõikide sidusrühmade poolt. Äh, parlamentaarsel tasandil on meil Euroopa Liidu komisjon äh, föderaalnõukogus, mis jälgib Euroopa Liidu õigusaktide projekte ning ka liidu tulevikku Äh, viimastel aastatel oleme jälginud ka subsidiaarsuse põhimõtte järgimist. samuti on meie nõukogu korraldanud suure kuulamise parlamendis äh, koos regioonide komiteega mm, subsidiaarsuse konverentsi samuti. subsidiaarsus on äh, Austria valitsuse mm, üks suuri prioriteete. me toetame põhimõtet, et teha äh, rohkem tõhusamalt. Äh, Austrial on võimalik äh, sellesse vestlusesse panustada väga põhjalikult. tulemusliku vestluse eelduseks on subsidiaarsuse põhimõtte mõistmine ja minu kolleeg Lopatka juba ka rääkis sellest, meil on vaja näha mündi mõlemat külge, meil on vaja, meil on poliitikavaldkonnad, kus Euroopa Liidu tasandil tuleb teha vähem, me peame andma siin rohkem võimalusi riiklikele parlamentidele, samas on meil ka poliitikavaldkonnad, kus Euroopa tasandil tuleb teha rohkem, piirikaitse, migratsioonipoliitika, konkurents, digitaliseerimine ja nii edasi subsidiaarsus tähendab vähem Euroopat äh, seal, kus äh, see on loogiline, kuid see tähendab ka seda, et äh, rohkem Euroopat peaks olema seal, kus meil on ühiste huvidega poliitikavaldkonnad. meie nõukogu tegeleb palju subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse mm, tagamisega samuti tehakse seda Austrias äh, piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste tas-, tasemel. Äh, seaduse järgi tuleb äh, parlamenti teavitada kõikidest Euroopa Liidu õigusaktide eelnõudest ja Föderaalnõukogu peab parlamendi seisukohti nende kohta arvesse võtma ja ja selle põhjal ka resolutsioone vastu võtma. meil ei ole vaja mitte ainult äh, dialoogi äh, riiklike parlamentide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel, vaid meil on vaja ka piirkondlikku koostööd koostöö kõikide riiklike parlamentide vahel ning ka parlamentide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel peaks olema laiema ulatusega, samuti peaksime me laiendama riigiparlamentide õigusi, et neil oleks võimalik tegutseda proaktiivsemalt, et nad saaksid ka algatada õigusakte. et ja ühendada siia ka piirkondlik tasand ja linnavalitsuste tasand, aitäh! suur tänu, Kristjan! ja nüüd äh, Luka Jaie, kes on Euroopa sotsia-, majandus- ja sotsiaalkomitee president, palun sõna teil, härra president. suur tänu, proua esimees, et mind siia kutsusite, hea volinik äh,, hea minister, head äh, riigiparlamentide esindajad mul on hea meel siin olla, viimasel liidu olukorra ülevaate kõnes äh, rääkis Juncker sellest, et meil on vaja äh, rohkem Euroopa patriotismi. täna on meil siin kohal äh, liikmesriikide parlamentide esindajad ja teil on äärmiselt oluline roll ähm, Euroopa Liidu kujundamises lähitulevikus. hiljuti on Euroopa Liidust saanud saanud see, keda süüdistatakse kõikides väljakutsetes, millega me praegu silmitsi seisame. Ehm, meil on probleeme, ehm, meil on vaja muutusi väga paljudes valdkondades ja aina just ehm, nüüd on meil vaja rohkem faktipõhiseid otsuseid ja riiklikke debatte. Euroopa Liit on taganud meile seitsekümmend aastat rahu ja meid ootab ees veel rohkem äh, äh, majanduslikku edu ja rahu, kui kõik äh, selles osalevad. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on aktiivselt osalenud Euroopa tuleviku teemalises arutelus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris võtsime vastu arvamuse, mille puhul mina olin ka raportöör mis puudutas äh, Euroopa Liidu institutsioonilisi arenguid. selle raporti põhiline järeldus oli, et meil on vaja leida uus tasakaal, äh, kus Euroopa Liit suudab hoolitseda ja kaitsta oma kodanikke ja samas aidata neil ka ja, ja samas suuta neid ka kaasata meil on vaja paremini ära kasutada olemasolevaid äh, lepinguid kõikides poliitikavaldkondades, äh, viia lõpule majandus- ja rahaliit ning äh, kasutada paremini ära subsidiaarsuse põhimõtet, mis ei ole vertikaalne ainult, vaid ka horisontaalne ja samuti peame täielikult ähm, rakendama osalusdemokraatia põhimõtteid Äh, president äh, Juncker esitas äh, mulle ka palve mm, esitleda Euroopa kodanikuühiskonna seisukohti Euroopa tuleviku teemalise valge raamatu kohta. meil on konsultatsioonide läbiviimiseks konkreetne metodoloogia, kodanikke konsulteeritakse erinevate strateegiate kaudu ka Euroopa Parlamendist oleme saanud palju kasulikke metoodikaid. me konsulteerime iga liikmesriigi kodanikuühiskonna orgu-, kodanikuühiskonna organisatsioone, et eh, iga liikmesriigi kodanikuühiskond saaks oma sõna sekka öelda ja oleme kohtunud tuhandete organisatsiooni esindajatega ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulis võtsime ka resolutsiooni vastu selle kohta. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ähm, korraldasime Euroopa kodanike arutelupaneeli koostöös nõukoguga ja seal oli me koostasime ka kaksteist küsimust veebis konsulteerimiseks. Nende komisjon on äh, siin palju tööd teinud, see paneel on äh, viis põhilist valdkonda kokku pandud. Nendeks on äh, töökohtade loomine, sotsiaalse äh, sotsiaalvaldkond, keskkond, sotsiaalkaitse. suurem osa kodanikke mõistab, et riiklik dimensioon ei suuda paljudele tänapäeva pro probleemidele lahendusi luua, seetõttu ähm, on ähm, Euroopa Liidule aina rohkem ootusi. kodanikud soovivad, äh, ähm, et Euroopa Liit tegutseks ja järgmised äh, Euroopa valimised kindlasti näitavad meile, millised on kodanike ootused. see tähendab, et Euroopa Liidu institutsiooniline struktuur pärast kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat peab arvestama ka kodanike sisendiga. ja seda tuleb tugevdada ja rohkem struktureerida. me peame põhiseaduslikul tasandil eelkõige vastama sellele, kuidas tagada, et kodanikud tunnevad, et äh, nemad on äh, Euroopa projekti südames. kunagi varem ei ole olnud nii lihtne juurde pääseda teabele. tohutult lihtne on äh, anda oma sõna sekka ja otsida infot äh, veebis, kuid äh, ometi tunnevad kodanikud, et nende ja institutsioonide vahel on aina suurem äh, vahemaa. me peame selle probleemiga tegelema ja eelkõige peame mõtlema noorte peale ja selle peale, kuidas Euroopa nende jaoks jälle atraktiivseks teha. mõni kuu tagasi meie komitee kuuekümnendal aastapäeval soovisin äh, algatada Euroopa Liidu renessansi. me, meil on kadunud ära selline kuuluvustunne Euroopa Liitu, kuid samuti hetkel oleme me sellises kriisihetkes, mis võib tuua kaasa taassünni. renessanss, taassünd äh, saab tu-, toimuda ainult siis, kui meil on loomingulised ideed, me peame tuginema solidaarsusel. meil on vaja head ideed tõlgendada ka emotsionaalsele tasemele. me peame oma väärtused jälle oma tegevuse keskmesse panema ja neid ka neid ka levitama. Teie liikmesriikide parlamentide esindajad peate olema ühenduseks äh, Euroopa ja oma kodanike vahel ja me loodame, et lähiaastatel saame teha rohkem koostööd liikmesriikide parlamentidega. järgmised kuud loomulikult on väga olulised, äh, märtsi lõpus toimub äh, Brexit, ühendal-, üheksandal mail äh, tippkohtumine ja seejärel Euroopa valimised. institutsioone saab äh, vali-, valideerida ainult see, kui kodanikud rohkem äh, demokraatlikes protsessides osalevad. selleks on meil kõigil vaja kaitsta Euroopa projekti mitte ainult nende probleemide lahendamiseks, mis meil täna on, aga, aga ka kõige selle nimel, mida on saavutatud viimase seitsmekümne aasta jooksul. täna on Euroopa siiski kõige parem koht, kus elada ja töötada. Euroopa on jätkuvalt kõige parem projekt, äh, mil, mis, mille me saaksime, saame kinkida oma lastele aga selleks peame me mm, peame me selleks hoolega tööd tegema. kõik Euroopa Liidu kodanikud vaatavad meie poole, nad äh, me, meie projekt on äh, ainulaadne, see on äh, toonud rahu ja jõukuse piirkonda, mida, mis on sajandeid kannatanud sõdade all kokkuvõtteks, äh, proua esimees, äh, sooviksin uuesti tagasi tulla institutsioonilise raamistiku juurde. esiteks leiame, et äh, me peame tugevdama Euroopa Parlamendi rolli ja meil on vaja dialoogi ja mm, rohkem struktuurset suhtlemist ka siseriiklike parlamentidega. nii on võimalik ähm, tasakaalustada mm, muid dünaamikaid Euroopa Liidus teiseks on oluline ka kaitsta äh, Euroopa Komisjoni äh, rolli. ja seoses nõukoguga on meil vaja aina rohkem ähm, mm, rõhutada kvalifitseeritud häälte enamust. kui me räägime näiteks äh, rändeteemadest, julgeolekuteemadest, Liibüast või ükskõik millest me räägime, kui otsus on tehtud, siis äh, kõik äh, nõukogu liikmed peavad ka sellele järgi toimima. meil on vaja tugevamat ja struktureeritumat äh, osalust kohalike esindajate poolt, kodanikuühiskonna esindajate poolt ja, ja meil on vaja ka, et et konsulteerivatel institutsioonidel oleks Euroopa Liidus suurem roll, ehk siis regioonide komiteel ja majandus- ja sotsiaalkomiteel. suur tänu veel kord ja ma usun, et, et me suudame jätkuvalt ka järgmiseks kuuekümneks aastaks Euroopat üles ehitada. suur tänu ähm, proua esimees, ma räägiksin saksa keeles, sest äh, see on minu jaoks lihtsam. et äh, AFCO komisjoni kolleegid, ma soovin äh, tänada teid selle kutse eest, äh, president Lambert kahjuks ei äh,, ei saanud täna meiega liituda, sest tal olid muud kohustused äh,, enne Euroopa tulevikust rääkimist sooviksin kõigepealt äh, teha mõned märkused äh, rakkerühma kohta, sest see on äh, eriti oluline selle arutelu mm, raames. regioonide komitee on öelnud, et nõukogu protsessid, institutsioonid peavad olema läbipaistvamad, see puudutab Euroopa Parlamenti ja ka äh, liikmesriikide parlamenti. regioonide komiteel on ülesanne tõsta teadlikkust mitte ainult äh, riik, riiklikul ja piirkondlikul tasandil. regioonide komitee on eriti oluline seoses selles äh, raportis soovituste tegemisega. aga nüüd teema juurde, Euroopa tulevik on ähm, praegu eriti oluline teema mitte ainult järgmise aasta valimiste valguses, äh, riiklikul ja Euroopa tasandil, äh, kuid ka pii-, piirkondlikul tasandil äh, toimub väga elav debatt Euroopa tuleviku üle, kuid sellega on seotud ka palju väljakutseid seoses julgeolekuga, inimestel on tunne, et Euroopa on kuidagi ära eksinud Äh, populistid, äh, kõiksugu populistid on äh, neid tundeid ära kasutanud. nagu raportis on mainitud, siis poliitikud ja ka teised on öelnud korduvalt, et me peame Euroopa ümber mõtestama ja loomulikult meil on vaja uusi ideid, kuid me ei saa kõike praegu äh, maatasa teha ja siis hakata seda uuesti üles ehitama. see, mis meil praegu olemas on, on hea. Äh, mitmeid aastaid on äh, kritiseeritud meie aastatepikkuseid kogemusi, kuid need on tegelikult meie tugevused. me peame tegema tööd sellega, mis meil on, selleks on meil vaja aega, kannatlikkust, energiat, kuid see paneb aluse ka äh, meie ühisele mm, üksteisevahelisele usaldusele ja praegu on meil seda vaja rohkem kui kunagi varem. Euroopa Liit, kodanikuühiskond, eh, liikmesriikide valitsused, eh, tööstus, kõik osapooled eh, teevad ettepanekuid selle kohta, kuidas muuta Euroopa demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks. me peame vaatama ka dialoogi liikmesriikidega, see on küll hea algus, kuid me ei tee praegu piisavalt palju. regioonide komitee on korduvalt öelnud, et kohalikud ja piirkondlikud ähm, valitsused peaksid saama rohkem sõnaõigust Euroopa tuleviku osas, sest meil on võimalik kodanikega otse suhelda ja rääkida nendega Euroopa projektist meil on, me peame olema võimelised selgitama, mis on Euroopa tasandil võimalik ja mis ei ole. samuti peame me olema võimelised eh, kodanike kriitikale ja mm, arvamustele reageerima ning eh, loom-, tulema välja uute ideedega. üks meie prioriteete regioonide komitee kodanike jaoks aastaks kaks tuhat kakskümmend on Euroopa Liidu ja kodanike vaheline suhe, meil on vaja seda tugevdada ja me peame mm, olema vahelüliks kodanike ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel. olen nõus äh, eelkõnelejatega selles osas, et äh, raport on näidanud, et meil on vaja tugevat Euroopa kodanik-, kodanikkonda. ja Euroopal on vaja ka ühist Euroopa identiteeti, meil on vaja rohkem äh, haridust selle kohta, mida Euroopa endast kujutab, rohkem osalust. Need probleemid, millega me silmitsi seisame, tulenevad loomulikult sellest, et me üritame teha kõike korraga, võib-olla siin aitaks meid see, kui me vaatame poliitilisi kohustusi regionaalsel ja kohalikul tasandil, kus meil on demokraatlikud struktuurid, mis võimaldavad kodanikel osaleda. me peame tagama, et, et Euroopa Liidu otsuseid võetakse ka kohalikul tasandil ning kohalikud otsused peavad ka omama Euroopa Liidu dimensiooni me peame arvestama, kuidas otsused äh, kodanike elu mõjutavad. ühtekuuluvusprojektid, äh, mis äh, tegelevad töötusega, on olemuselt piirkondlikud ja kohalikud ja need võimaldavad meil funktsioneerida aina kaootilisemas maailmas. regioonide komitee on selles osas ka projekte läbi viinud president Lambert hiljuti rääkis ka parlamendi presidendi Tajaniga ja mõlemad presidendid rõhutasid, et meil on vaja võimalikult tihedat koostööd kahe demokraatil, demokraatlikult valitud institutsiooni vahel, selleks et kaitsta Euroopa elanikke ja meie ainulaadset Euroopa projekti. komitee regioonide president, komi-, regioonide komitee on koostanud arvamuse, mis rõhutab äh, seda, et äh, meil on vaja, et äh, kohalikud poliitikud saaksid rohkem sõnaõigust. me oleme rõhutanud neid, neid, seda, et meil on vaja tegeleda ka rändeküsimustega ja kliimamuutustega. selle arvamuse ettevalmiste käigus äh, tegeles äh, debattidega sada seitsekümmend komitee liiget, nelikümmend tuhat inimest osales kas otseselt või kaudselt äh, arvamuse ettevalmistamisel ja kakssada tuhat inimest vastasid äh, veebis küsimustele ja jagasid oma ideid president Lambert ütles eile, et me peame tulema välja konkreetsete eh, ettepanekutega selle kohta, kuidas selliseid dialoog tulevikus pidada, mitte ainult eh, Euroopa valimisteks ette valmistudes, vaid eh, me peaksime suutma mm, suurendada ka oma vastupid-, me peaksime ka olema, suutma rohkem võidelda demokraatia vastaste tendentsidega ja me peame kodanikele näitama, et neid kuulatakse. regioonide komitee jätkab ähm, sotsiaalsete partnerite ja kodanikuühiskonnaga koostööd tegem-, tegemist koos ähm, saame arendada selliseid suhteid, mis, äh, mis aitavad teha koostööd ka teiste institutsioonidega ja loodan, et saame ka jätkuvalt teiste institutsioonidega lähikuudel äh, arvamusi vahetada, kuid ka kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. dialoog äh, toob osapooli lähemale ja kasvatab usaldust. kodanikud soovivad oma valitud esindajaid usaldada ja nad soovivad nendega ka dialoogi pidada. Euroopa peab tõestama, et äh, see on oma kodanikele lähedale kõik Euroopa Liidu poliitikate territoriaalset mõju tuleb äh, arvesse võtta. Euroopa Liidu rahastatud äh, projektid ja see, kuidas need äh, kohapealset elu mõjutavad, seda tuleb samuti arvesse võtta. Euroopa peab olema demokraatlik, me peame ähm, välja selgitama, mis on meie ühised väärtused, me peame tegema koostööd ja esitama oma kodanikele häid näiteid selle kohta, mida me teeme, vaid eh, nii suudame tagada kodanike usalduse Euroopa Liitu ja tagada selle, et demokraatia on parim eh, valitsusviis. aitäh, proua Tuuden, enne kui me äh, hakkame parlamendisaadikutele sõna andma, siis äh, on siin Joaquin Almunia äh,, kes on ekspert äh, kellel on eksperti tüüpi visioon Euroopale, mitte poliitiku tüüpi, nii et anname talle sõna. suur aitäh, proua esimees, aitäh, et me mind siia kutsusite, see on, see debatt on huvitav äh, kõigile eurooplastele, mitte ainult äh, meile siin. Äh, et me jälgime neid sõnavõtte ja neid mõtteid, mis nendest sõnavõttudest tekivad. räägin teile, kuidas mina näen seda debatti Euroopa tuleviku küsimuses tuleviku ennustamine on võimatu ja antud aegadel on see isegi veel keerulisem. aga äh, arvestades, millised on meie ees seisvad väljakutsed, äh, peame me siiski äh, selgemalt paika panema oma mõtted, selle, mida me tahame tulevikult saada, oma tuleviku põlvkondadele, mida tahame anda. väga paljud olulised asjad on laual ja me peame nende väljakutsetega toime tulema, Euroopa projektil on probleeme, ma ei mäleta, äh, et oleks olnud nii keerulisi diskussioone Euroopa tule-, pro-, projekti tuuma osas, nagu meil on praegu paljudes meie riikides, äh, paljud debatid äh, tõusetuvad veel valimiskampaania ajal, mis eelneb parlamendivalimistele mais liikmesriikide tasandil, paljudes meie liikmesriikides on meil äh, probleeme omaenda demokraat-, demokraatiatega, mitte ainult sellepärast, et me oleme Euroopa Liidu liikmed, aga riiklike demokraatiatena on meil probleeme, äh, mille puhul me arvasime mõned aastad tagasi, et äh, nendele on lahendus leitud isegi noortes demokraatiades, nagu minu oma riigis. ja loomulikult on meil väga äh, tõsiseid keerukaid hetki tekkinud rahvusvahelises korras. meie kodanikud eh, elavad praegu väga paljude ebakindlustega. Neil on tõsised mured ja paljudes Euroopa riikides on eh, näha üha suuremat eh, ühiskonna polariseerumist meie ühiskonnas ja meie poliitilises debatis ja need kaks äärmust meie debatis äh, jagavad meie kodanikud nendeks, kes tulevikku kardavad. ja teisest küljest on need, kes kardavad äh, äh, seda ohtu liikuda tagasi ja ma arvan, et Euroopa projektina on sel, nende poolel, kes kardavad tagasi minna, kes tahavad ehitada paremat ja turvalisemat tulevikku. kodanikud otsivad kaitset aga parim viis äh, meie kodanikke kaitsta äh, Euroopa poliitikutena või ühiskonnajuhtidena on äh, vaadata, kuidas saavutada hästi kaitstud tule, parem tulevik, mitte liikuda tagasi kui meil on debatt selle üle, kuidas seda saavutada, siis äh, on Euroopa tasandil üha suurem avalik ruum selle kohtumise esimestes sõnavõttudes öeldi ka, et äh, ei ole olemas Euroopa teemost, äh, selles osas ma olen nõus, siin me veel ei ole, aga on selge, et eriti just näiteks finantskriisi puhul ja nende teiste sellele järgnenud kriiside puhul oleme me osalenud üha euroopalikumates debattides, millel on väga palju ühisfaktoreid kõikides meie liikmesriikides Euroopa Liidus. kes nendes debattides osalevad, parlamendid, mitte ainult Euroopa Parlament, aga ka liikmesriikide parlamendid ja see on põhjus, miks sellist tüüpi kohtumised on kasulikud. parteid senini pigem äh, riiklikul kui Euroopa tasandil, institutsioonilisest seisukohast äh, on äh, parlamendid ja Euroopa Parlament suurena, poliitilised parteid, nad ei ole piisavalt tugevad selleks, et äh, tõusta samale tasandile kui need nii-öelda institutsionaalsed debatid, mis juba siin aastaid aset on leidnud. ja üha rohkem on siin ka kodanikuühiskonda, võrgustikke. see muudab Äh, juhtide rolli keerulisemaks kui äh, varem. juht olla on täna keerulisem kui kakskümmend, kakskümmend viis aastat tagasi. nii et meil on vaja esitada, ehitada paremat tulevikku Euroopale, et meil on vaja tugevaid juhte, kes on võimelised siiski äh, dialoogi looma, mitte selliseid juhte, kes oma eesmärke peale suruvad. nii et see on alguspunkt mis minu arvates on äh, need kaks peamist peatükki, mida me peame käsitlema, kui me räägime oma ühisest tulevikust eurooplastena, kõigepealt institutsioonilised aspektid. Äh, ja paari hetkega võin äh, teile tutvustada oma mõtteid selle kohta, milliseid institutsioonilisi reforme on siin Euroopa Liidus vaja. lugesin raportit, mille parlament nendes küsimustes vastu on võtnud ja pöörasin väga palju tähelepanu sellele raportile, mida minu hea sõber äh, Raman Hauregi hiljem tutvustab, äh, ma ei usu, et institutsionaalsed, institutsioonilised muudatused äh, peaksid praegu olema mida, mis praegu on kiireloomulised, et need nõuaksid aluslepingute muutmist. üks päev jah, seda tuleb teha, aga minu arvates, mina ikka endiselt mõtlen konstitutsioonilise leppe läbikukkumise üle kahe tuhande viiendal aastal pärast konventsiooni ja Äh, mõtlen ka Nitsa lepingu läbikuulumise peale, äh, läbikukkumise peale, mis äh, samuti üritas ette valmistada Euroopa Liitu laienemiseks, mis leidis aset aastal kaks tuhat neli ja sealt edasi. nii et mina paluksin, et te pööraksite tähelepanu meie hetkelepingute kogu sisule, mida me saame muuta institutsioonselt lepingute raames, nii nagu äh, mõned raportid on öelnud, ma ootan, toetan täielikult seda, et kasutatakse passerelli, mida ei ole kasutatud äh, Lissaboni lepingust saadik, äh, sellest ajast saadik, kui Lissaboni leping äh, pani selle meie esmastesse õigustekstidesse. olen ka selle poolt, et tuleks edendada koostööd rohkem, meil on seda tehtud, aga ma arvan, et meil on seda rohkem veel vaja, sest et see on parim viis, kuidas mõistlikult edasi liikuda, nii et me ei lükkaks seda edasiliikumist edasi, kuni nõukogu tasandil äh, on saavutatud ühehäälsus. sina ka ütlesid seda ja ma arvan, et ma olen nõus, et äh, ülemkogu, äh, mida Lissaboni lepinguga institutsiooniks peetakse, et sellel on liiga palju võimu ja ma arvan, et meie Euroopa Liidu institutsiooniline ülesehitus on ei ole enam tasakaalus pärast seda, kui nõukogu on saanud institutsiooniks meie institutsioonilises arhitektuuris. ma saan aru, et on vaja saavutada võtmestrateegilised kokkulepped ja öö, äh, orientatsioon meie valitsusjuhtidega, aga nemad ei saa olla need, kes äh, seadust loovad, kes otsustavad, kuidas seda seadust kohaldada, millal otsuseid vastu võtta, kes äh, need otsused vastu võtma peavad ja milliseid otsuseid vastu peaks võtma. seda on liiga palju ja kuna nad ei saa kvalifitseeritud häälteenamusega midagi otsustada, nad äh, vajavad konsensust ja ühehäälsust, äh, siis äh, selle tagajärjel on edasi lükatud äärmiselt olulisi otsuseid, mida meil on vaja meie institutsioonilise raamistiku tavapärases funktsioneerimises, meil on vaja rohkem kvalifitseeritud häälteenamusega äh, hääletamist, äh, mis puudutab ka makse ja tööjõuturu küsimusi. meil on vaja rohkem kasutada äh, ühenduse meetodit äh, pigem kui valitsustevahelist meetodit ja me peame üle kinnitama dialoogi Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. seda on öelnud ka mõned eelkõnelejad ja ma olen sellega täiesti nõus mida me siis peaksime tegema selle institutsioonilise muudatusega? peamistele viitasin võin ära tuua oma viis poliitikat, kus on vaja teha otsuseid selleks, et ehitada paremat tulevikku Euroopale, siit nüüd edasi, et me ei hakkaks seda rohkem edasi lükkama. esiteks tuleb valmis saada majandus-rahandusliiduga, ma ei hakka seda siin detailidesse laskuma, teekaardid, need on väga hästi teada, seda on arutatud korduvalt siin ja liikmesriikide parlamentides meil on vaja kohandada veidi äh, rahandus-majandusliidu juhtimist, äh, europiirkonna rahandusministrit, äh, rahandusministri roll on minu arvates vajalik. minu arvates me peaksime üle mõtlema head suhted sees ja väljas olevate vahel pärast seda, kui britid ei ole enam meiega koos siin, siis need, kes on väljaspool, on isegi rohkem minoritaarsed, aga nad vaja, peavad olema siiski teadlikud sellest, et nad on, et Europiirkonna liikmed ei ignoreeri nende õigusi ja muresid, nende mõtteid. ja see ei saa eeldada, et euro ei ole enam Euroopa Liidu valuuta. see tähendab seda, et me ei sunni neid, kes ei ole selleks valmis või kes ei taha euro euroga liituda, et me ei sunni neid järgmisel nädalal seda tegema. Euroopa majandus, Rahandusliidu parlament ei ole, ma arvan, teistsugune kui see parlament siin, Euroopa Parlament. olen täiesti nõus nendega, kes leiavad, et Euroopa Parlament peab leidma viisi, kuidas kohelda europiirkonna küsimusi, ilma et see institutsioon lõheneks kaheks ja me peame palju rohkem tähelepanu pöörama ja par-, et parlamendil on täielik õigus äh, nõuda endale pädevusi äh, selles debatis, mis käib Euroopa semestri üle. asi ei ole mitte ainult pangandusliidus, mis on oluline, asi ei ole mitte ainult europiirkonna äh, võimekuses, vaid see puudutab majanduskasvu, konvergentsi, konkurentsivõimet, innovatsiooni, töökohti, meie ühisturu head funktsioneerimist ja kõik need asjad nõuavad äärmiselt olulisi debatte, mitte ainult nõukogu tasandil või komisjoni ja nõukogu vahel või riiklikul tasandil, riiklikes valitustes äh, rahanduse eest vastutavate ja komisjoni inimeste vahel, vaid Euroopa Parlament peab ka olema siia kaasatud koos liikmesriikide parlamentidega, jälgides Euroopa semestri soovituste täitmist ja nõudes vastutust nendelt valitsustelt ja riiklikelt parlamentidelt, kes ei rakenda neid soovitusi, mis täi-, täidavad kõigi eurooplaste ühiseid eesmärke, mitte ainult neid, kes otseselt seal riigis äh, sellest mõjutatud on. loomulikult peab äh, arutama Euroopa rändepoliitika üle, mida hetkel ei eksisteeri, ja koos terrorismiga on see kõige olulisemaks, ole-, olulisem küsimus, mis puudutab meie kodanikke. meil on mõningaid edasiminekuid äh, jõudude ühendamisel terrorismi vastu, aga peaaegu mitte mingisugust edasiminekut ei ole toimunud äh, Euroopa rändepoliitika määratlemisel ja kehtestamisel. kodanikud ootavad, et Euroopa Liit oleks siin juhi rollis, et ei ignoreeritaks küll lähimuspõhimõtet, aga võetaks juhi roll kõige meie ühiskondade ees oleva kõige olulisema väljakutse osas, kas see on julgeoleku seisukohast oluline ja see seab ohtu ka meie demokraatia. Need on äärmiselt olulised ülesanded, mis nõuavad väga palju poliitilist, poliitilist jõudu ja tahet ja poliitilisi juhte, aga see tähendab siin Euroopa Parlamendis ja ka liikmesriikide parlamendis, et kui me arutame Euroopa väljakutseid ja strateegiaid, siis äh, on vaja suuri enamusi. Äh, juhid ei tohi küll ühepoolselt oma mõtteid peale suruda. Äh, meil on vaja rohkem demokraatiat kõikidel tasanditel. hetkel on demokraatia mitmetasandiline väljakutse meie kõigi jaoks mitte ainult väidetav demokraatia defitsiit siin või äh, kehv äh, liikmesriikide demokraatia funktsioneerimine seal. demokraatia on ühine probleem kõikidel äh, meie kodanike esindamise tasanditel ja see tähendab seda, et me peame taastama meie kodanike usalduse meie institutsioonide vastu, riiklikud ja Euroopa institutsioonid, mis on, see on kannatanud viimastel aastatel palju mõnides riikides on see asi veidi paranema hakanud, sest et majanduslangus on lõppenud, on uude, uued väljavaated kasvuks, majandusrevolutsiooniks, aga usaldus Euroopa vastu on kohustuslik, sest et ilma sellise usalduseta ei saa meil olla ka Euroopa tulevikku, aitäh. aitäh, Hakin. kolleegid, ma olen saanud ainult kümme sõnasoovi, nii et tahaksin teada, kas on veel keegi, kes sõna soovib, sest et seejärel me peame ära jaotama meie kasutuses oleva aja, nii et vii, järgmise viie minuti jooksul otsustage palun ära, kas te tahate sõna võtta või mitte. enne kui pöördun Euroopa Parlamendi poole, annan sõna Leedu parlamendi esindajale, härra Mindaugas Puidokas, kes esindab Leedu Seimi Pone pirmininkė, kolegos, Iš tiesų, e, Lietuva nuoširdžiai nori, kad ES projektas. proua esimees, e, kolleegid, Leedu tahab, et e, Euroopa projekt oleks pikk ja edukas. kuuskümmend neli protsenti meie riigi kodanikest toetab Euroopa Liitu, aga kui ma töötasin komisjoni eksperdina aastal kaks tuhat neliteist, siis tõin ma väga selgelt välja need probleemid, millega Euroopa Liit äh, silmitsi võib olla ja Brexit oli ainult üks äh, paljudest äh, sellistest hetkedest Euroopa Liidu jaoks. me peaksime mõtlema välispiiride kaitse üle ja see küsimus lõhestab meid. me tahame, et Euroopa projekt oleks pikk ja jätkuv ja edukas ja kui me seda soovime, siis me peaksime äh, mäletama seda äh, Briti ajaloolase poolt äh, välja toodud tõde, et erinevad poliitilised jõud kerkivad tihtipeale poliitikas esile siis, kui miski läheb valesti. peamine, me hetkel oleme silmitsi lagunemisohuga Euroopa Liitu peaks nägema kui, ja seda endiselt nähakse, kui võrdsete liikmesriikide liitu, keda ühendab omavahel, ühendavad omavahel väärtused. eriküsimuste puhul me näeme, et näiteks meie riik on huvitatud sellest, et valimiste, Euroopa valimiste puhul ei oleks riikide üleseid nimekirju, sest et see sellega ei oleks äh, tagatud vajalik äh, vastutus ja me ei suuda avaldada piisavat mõju Euroopa Liidu valimistel. mis puudutab välispoliitikat ja rahandusküsimusi, siis äh, on lähimus äärmiselt oluline. mis puudutab kvalifitseeritud häälteenamuse laiendamist, siis siin me näeme, et oma olukorrast Euroopa Liidus kõnes Äh, pakkus äh, komisjoni president härra Juncker, et kvalifitseeritud häälteenamus peaks äh, kohalduma ka maksude ja, ja teistes valdkondades teatud eranditega. Need aspektid, neid peaks arutama, sest need toovad endaga kaasa föderalismi ja võtavad väiksematelt liikmesriikidelt ära võimaluse oma hääl kuuldavaks teha aga ma ütlesin, äh, kuuskümmend neli protsenti meie elanikkonnast on Euroopa Liidu meelsed, toetavad Euroopa Liitu, aga paljud küsitlused näitavad, et inimesed ei leia, et nende häält Euroopa Liidus piisavalt kuulda oleks. me peaksime läbi viima analüüsi äh, Euroopa, Ida- ja Kesk-Euroopa riikide ettepanekute osas. Need riigid tihtipeale ütlevad, et Lääne-Euroopa riigid üritavad peale suruda oma agendat neile. Ida- ja Kesk-Euroopa kodanikud, nad ei taha, et neid peetaks teisejärgulisteks kodanikeks. usun, et kõikidel liikmesriikidel, kõikide liikmesriikide hääl peaks olema kuulda. selleks, et äh, Euroopa Liit saaks teha Euroopa otsuseid, peaksime me muutma need otsused tõhusamaks, et oleks tagatud su suurem demokraatlik vastutus ja rohkem oleks keskendutud ühiskonna probleemidele. kolleegid. ma tõesti soovin, et Austria, Itaalia, Ungari ja Slovakkia hääled, teiste riikide hääled oleksid kuulda. meil tuleb leida jätkusuutlikud lahendused Euroopa Liidu tulevikku silmas pidades ja ainult see muudab meie organisatsiooni tugevaks, aitäh! suur aitäh! Jo Lainen Euroopa Parlamendist, palun! proua esimees, daamid ja härrad, kolleegid, mul on hea meel nendes debattides osaleda, sest et Euroopa tulevikku on võimalik saavutada ainult koos Euroopa Parlament ei saa seda teha üksi. seda ei saa teha ka, teha ükski liikmesriigi parlament üksinda, meil on vaja ühist pingutust ja ma arvan, et kõik kõnelejad on sellega selgelt välja öelnud. palusin sõna praegu, sest et kahjuks kell neli hääletatakse minu raportit äh, seetõttu pean praegu sõna võtma. nagu varasem kõneleja ütles, siis me oleme veidi äh, kaotanud ülevaate sellest, miks meil on Euroopa Liitu vaja ja miks me peame endiselt selle nimel võitlema. Äh, pärast teist maailmasõda olid asjad Lääne-Euroopas väga selged, me kaitsesime rahu ja vabadust, aga siis äh, kadus see meil nagu veidi silmist Äh, mina olin Hiina delegatsiooni äh, ja äh, nägin need väljakutsed, mis on seal. Hiina ei ole turumajandus, asju tehakse seal teistmoodi. tegemist on riigipõhise majandusega ja seetõttu on see riik teistsugune ja ükski Euroopa Liit üksinda ei suuda konkurentsi Hiinale pakkuda, me peame seda tegema Euroopa Liiduna ja nüüd tehisintellekt näiteks, me teame, et Hiinas ja Ameerika Ühendriikides investeeritakse sellesse sektorisse miljardeid selleks, et oleks tagatud, et uued tehnoloogiad on tulevikukindlad ja selleks, et seda teha, peame me tegema koostööd ja võib-olla kui me peame silmas internetigigante, siis me oleme siin juba kaotaja rollis, nii et me peame tegema koostööd, meil on vaja teadust koos teha, ühised eesmärgid seada. mida ma tahaksin öelda demokraatia kohta? Lissaboni leping ütleb täpselt seda, mida me tahame. Lissaboni lepingus rääkisime me parlamentaarsest demokraatiast ja osalusdemokraatiast. parlamentaarse demokraatiana meil on järgmine aasta valimised. meil on nelikümmend aastat eh, sellised eh, riikideülesed valimised käinud, see on maailmas unikaalne ja me teame, kui keeruline see on. mul on tunne, et me ei suuda kunagi tagada parlamentaarset demokraatiat, kui me ei taga seda, et kõik osaleksid. ja see tähendab seda, et meil on vaja tugevamat Euroopa, tugevamaid Euroopa parteisid paberil nad eksisteerivad, aga tegelikkuses mitte ja ma usun, et äh, spitsenkandidaatide äh, menetlus on hea, sest äh, esimest korda keskendutakse isiksustele, kes on piiriülesed kandidaadid, nii et nad saaksid rääkida meediaga, see tagab tõeliselt konkureeriva demokraatia. ja sellist asja ongi meil vaja, meil on seda vaja tulevikus oluliselt rohkem nagu ma ütlesin, siis me saame Euroopa üles ehitada ainult koos. see tähendab seda, et liikmesriikide parlamendid äh, peavad olema kaasatud, me rääkisime rohelise kaardi menetlusest, see oleks järgmine samm kollaselt kaardilt rohelisele ja ma olin regioonide komitee liige viis aastat, esindasin seal oma Saksa regiooni ja ma tean seetõttu, kuivõrd oluline on kohalik ja regulaarne tase, proua Tuuden mainis seda samuti kodanike dialoog peaks olema alaline instrument. me peame mõtlema selle üle, kuidas seda saavutada mitte ainult enne valimisi, aga et meil oleks alalised kodanike dialoogid üles seatud kohalikul ja regionaalsel tasandil. Äh, president Jair, äh, mulle väga meeldis teie kõne Euroopa on endiselt äh, parim koht maailmas, kus elada. me ei tohiks seda unustada, me ei tohi lasta sellel projektil laguneda. me peame tagama, et see on endiselt tugev ja seda on võimalik teha ainult koos äh, meie kolleegidega liikmesriikide parlamentidest. ja meil on üks äh, kolleeg veel, kes peab hääletama minema. Margot, sina tahtsid kõneleda, kui, kui, eks saaksid seda teha ühe minutiga? aitäh, ma lisan veel paar mõtet, ütleb proua Auken maikuus tuli Euroopa ombudsmanilt raport, mis kritiseeris tugevalt tööd nõukogus öeldi, et läbipaistvust ei ole, ei käituta euroopalikult. ehk siis ei ole võimalik eh, rahvusparlamentidel või kodanikel isegi jälgida, mida nende enda valitsus nõukogus teeb, pressil samuti ei ole see võimalik. ja nüüd eh, meie AFCO komisjon, samuti petitsioonide komi-, eh, komisjon äh, on välja tulemas suurepärase raportiga, mis peaks vastama ombudsmani kriitikale. ja tõesti, ma rõhutaksin, et minge oma valitsuse juurde ja öelge, et nad peaks oma käitumist muutma, et nad ei käituks enam nagu valitsustevaheline organisatsioon, millel ei ole mingisugust demokraatlikku osalust, millel ei ole läbipaistvust, milles parlament justkui ei panusta, nad peaks olema täpselt sama läbipaistvad kui meie siin Euroopa Parlamendis, selleks et teil oleks võimalik hoida pilku peal sellel, mida teie enda valitsus teeb ja ühtlasi, et te näeks ka, kuidas nad suhtlevad teiste valitsustega, eesmärgiga tagada, et nad oma otsuste eest vastutaksid. aga eh, tõesti, selles suurepärases raportis rõhutatakse seda, et praegu võivad valitsused süüdistada Brüsselit, kõiges, mis neile ei meeldi, süüdistavad Brüsselit. ja mitte kunagi see olukord ei muutu, kuni valitsused ei hakka läbipaistvalt ja tõsiselt ja euroopalikult võtma seda tööd siin Brüsselis. ja siis on võib-olla võimalik äh, asja paremaks muuta, kusjuures see kõik on võimalik olemasolevate aluslepingute pinnalt. ombudsman juhtis sellele tähelepanu, ta ütles, et päris lihtne oleks nagu oma käitumist muuta, siis oleks, võib-olla see ei ole lihtne jah, aga siiski, suhteliselt lihtsalt saaks hakata oma töömeetma, töömeetodeid muutma, ehk siis ka teie saaksite olla osa protsessist ja märksa usaldusväärsemalt, kui see kollase või, või punase või rohelise või mis iganes kaardi menetlusega. ehk siis ähm, ma kutsun teid üles, valige selline suund, vaadake seda raportit, ombudsmani raport on kindlasti veebilehel leitav ja meie petitsioonide ja AFCO komisjoni raport on kolmekümne esimese juuli kuupäevaga kakskümmend üheksakümmend kuus on selle äh, registreerimisnumber ja ma kutsuks teid kõiki üles, et tutvuge nende dokumentidega, siis on teil olemas parimad relvad selleks, et panna oma valitsus usaldusväärselt ja läbipaistvalt käituma ja selleks oleks kõigile meist kasu muuhulgas ka suhtlusel oma kodanikega, et nad saaks aru, mis toimub ja kuidas nad ise saaksid teatud rolli mängida seoses oma demokraatliku vastutusega, mitte et lihtsalt öelda, et oi, et see kõik on nii kaugel ja nii ohtlik, me ei saa midagi teha. aitäh, Margaret, sa, ma arvan, andsid palju kõneainet ja nüüd Ramon Hauregi, kas te soovite oma raportist ülevaadet anda, nüüd on teil lõpuks kõneaeg, palun aitäh eh, ja kõigepealt suur tänu selle võimaluse eest ähm, seda arutelu pidada ning ehm, on hea, et me räägime sellistest teemadest Euroopa Liidu tulevikust. sellepärast, et arvamused siin ju kindlasti erinevad ja on ju mõistlik võrrelda oma seisukohti. aitäh Austria eesistujale, samuti ka nende ministeeriumitele, aitäh komisjonile, samuti konsultatiivsetele komiteedele ja ka kolleegidele, kes on juba huvitavalt rääkinud. üks asi, mida ma tahaks kõige rohkem öelda rahvusparlamentide liikmetele, on see, et mõelge, miks me räägime äh, Euroopa Liidu tulevikust. me räägime sellepärast sellest teemast, et Euroopa Liidu tulevik on osutunud küsitavaks, mis on esimene mõte, mis tuleb välja öelda. selle suhtes on olemas teatud kõhklused. härra Juncker, komisjoni president, ise ütles selle kohta, et tegemist on eksistentsiaalse kriisiga ja tegelikult tõesti, me olemegi siin Kalju serval, vaadates äh, seda, mis toimus finantskriisi ajal, mis toimus Brexitiga, kuidas on olnud rändekriisiga, olukord välispoliitikas, naabruspoliitikas, Euroopal ongi olnud keeruline periood. ehk siis, ähm, kui me mõtleme sellele, kuidas pärast seda kriisi tulevikku üles ehitada, siis sellele tulebki mõelda, aga lisaks äh, veelgi enam, laialdaselt leitakse, et praegusel kujul eksisteeriv Euroopa toimib aeglaselt, koormavalt, ta ei ole piisavalt kiire, ta ei suuda eh, reaalsete arengutega sammu pidada. eksisteerivad institutsionaalsed tõkked, mis jätavad meid olukorda, kus me ei saa piisavalt kiiresti reageerida, võib-olla seoses majandusliku lähenemisega või välispoliitikaga, meil on probleem euroalasse kuuluvate ja mittekuuluvate riikidega ning see kõik kujutab endast suurt probleemi, veelgi enam on tekkinud sisepinged liikmesriikide vahel, liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel, samuti me oleme näinud äh, ida ja lääne lõhet rändeküsimustes, põhja ja lõuna lõhet äh, majandusküsimustes ja sellepärast tulebki rääkida Euroopa Liidu tulevikust. ühtlasi tuleb ka mõelda sellele, missugune äh, õigusrežiim kehtib pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, mingisugune suhe tuleb ju paika panna ning äh, ühtlasi me peame selles kontekstis ka mõtlema lepingutele teiste kolmandate riikidega kõikide nende asjaolude pinnalt ongi Euroopa Parlament otsustanud sellist arutelu pidada ja see näitab, et on palju väljakutseid, mille puhul on ainult koostöö puhul võimalik neid väljakutseid ületada. kõik ministrid, kõik peaministrid, kes on tulnud Euroopa Parlamenti rääkimaks Euroopa Liidu tulevikust, on sellele samale mõttele osutanud, me oleme liiga väikesed tegelikult, et omavahel kakelda, härra Juncker äh, Ehm, juhtis ka sellele tähelepanu. kui rääkida näiteks eh, kaubanduspoliitikast, ehm, millele samuti tähelepanu juhiti eh, suhetest eh, Hiinaga või näiteks sellest, kuidas on probleeme maksundusega, maksuparadiisidega, kõikide nende küsimuste puhul on vaja tugevat Euroopat. ühtlasi vaadake meie demokraatlike väärtuste, nende kaitse teemale, võttes arvesse seda, et, et tekib ka selline internetipõhine demokraatia. kuidas me saame kaitsta ennast kui ähm, väärtuste esindajat näiteks internetis. see on väga raske, kui me ei tee just koostööd, kui me ei ole ühised, seistes silmitsi interneti kaootilise loomuga. Euroopal on vaja ka sotsiaalpoliitikat, mis on praegu puudulik, miljonid eurooplased tahavad näha, et nende, et neile tullakse vastu sotsiaalpoliitika kaudu, lisaks ränne, tohutult kiireloomuline teema, rändele tuleb vastu seista eh, või tuleb leida lahendus, eh, sellepärast et see teema jääb kogu sajandi puhul meid mõjutama ja ma võiksin veel jätkatagi, ehk siis kuidas on võimalik Euroopa Liitu ümber mõtestada, me ei pea e, jalgratast uuesti leiutama, e, nagu ka regioonide komitee president on õigesti öelnud, me peame midagi täiesti uut looma, aga Euroopa Liit tuleb muuta sujuvamaks e, ja lahendusi tuleb leida teise vaatenurga alt ja ma nüüd ei taha ilmtingimata provotseerida siin, aga ma tahaksin arutelu tekitada. nimelt üks mõte, mis jookseb läbi, eh, seda vist ütles kunagi eh, Hollandi peaminister, ta ütles, et tuleks teha rohkemat vähemate vahenditega. mul tekib küsimus, kas selline asi on ka päriselt võimalik? kas väiksema hulga rahaliste vahenditega on võimalik saavutada rohkem tulemusi? Eh, see on üks mõte ja sellest on äh, ka lähtutud MFF-i kokkupanemisel tegelikult, Ühendkuningriik on lahkumas, järelejäänud liikmesriigid peavad rohkem eelarvesse panustama, aga ühtlasi tahetakse selles kontekstis rohkem ülesandeid täita, näiteks kui me räägime äh, tõhusast kaitsest küberrünnakute vastu, või siis eh, tehisintellekti ja digivaldkonda soosivast poliitikast näiteks, energiapoliitikast, kas see kõik on teostatav vähemate vahenditega? ma leian, et ei pruugi olla teostatav vähemate vahenditega. kas on võimalik teha rohkemat, kui parlamentide käed, ka Euroopa Parlamendi käed kuidagi siduda? Eh, ma ei usu, et saab. kas on võimalik rohkem teha, kui öelda, et ähm, rahvusriigid, mitte Euroopa Liit on need, kes eh, on Euroopa ülesehituse tuumikus. ka siin ma kahtleksin. üks ei välista ju teist, mina tunnen ennast baskimaalasena, hispaanlasena, ühtlasi ka eurooplasena eh, ja ma tunnen, et ka olen lojaalne oma kodulinnale näiteks. üks identiteet ei tähenda seda, et teistest tuleb loobuda või neid kuidagi eitada või maha suruda. kui vaadata rahvusriiki kui ainsat demokraatia vormi, siis see on tegelikult ohtlik Euroopa Parlamendile, sellepärast et Euroopa Parlamendi legitiimsus tuleneb ju sellest, et ta on otse valitud miljonite Euroopa kodanike poolt. ma ei kujuta ette, kuidas inimesed lähevad kuhugi ja ütlevad, et Euroopa Liit on mingi imaginaarne kogukond. ei ole imaginaarne, vaid see on kodanike ühendus ja see on, see on väga tähtis mõte, mida tuleb silmas pidada Euroopa tulevikku lahti mõtestades ja see ka tuleb välja selle raporti vaimust. loomulikult me tahame teha koostööd rahvusparlamentidega ning mitmed mõtted, mis siin kõlasid, on väga olulised Euroopa teemad peavad märksa ehm, paremini tõusetuma rahvusparlamentides, samuti proportsionaalsus, subsidiaarsus olulised, aga kui Euroopa Parlament ei saa rääkida kaasa teatud poliitikavaldkondades nõnda, et komisjon ja nõukogu teevad, mida iganes nad tahavad, nõnda et me ei saagi kaasa rääkida, me ei oleks justkui ainult konsultatiivses rollis, siis see kujutab endast tõesti demokraatlikku defitsiiti. härra Almunia ütles, et nõukogu proovib ähm, isegi komisjoni ähm, pärusmaale tungida seoses äh, õigusaktide algatamise õigusega ja ma juhiks tähelepanu sellele, et järjest enam äh, on probleeme Euroopa Liidu õigusele osutamisega liikmesriikides. ma ei viita siin ainult pagulaskvootidele näiteks, aga on nii palju Euroopa Liidu õigusakte, mida ilmtingimata ei taheta jõustada liikmesriikides. täna hommikul äh, öeldi mulle näiteks, et sinise kaardi menetluse raames meditsiinipersonali liikumine Euroopa Liidus tegelikult praktikas ei toimi, sellepärast et liikmesriigid tekitavad kodanike ja töötajate vabale liikumisele tõkkeid. ehk siis olgem siin ettevaatlikud, sellepärast et selline käitumisviis nõrgendab Euroopa Liitu nüüd tähtis on muidugi oma mõtted välja öelda, aga ma arvan, et suurem osa siin äh, kõrges kojas on loomult siiski Euroopa-meelsed, sealhulgas mitte ekstremistlikud, loomulikult äh, kõik austavad ka ilmselt äh, seda, et tuleb teha koostööd rahvusparlamentidega, aga me tahame näha tugevamat Euroopat ja tugevamat Euroopat, mis ei saavuta sugugi vähemat, vaid just rohkemat, pidades silmas ka meie väärtusi, sellepärast et see kõik on ju vajalik Euroopa tuleviku huvides. aitäh! sõnasoovijatest, nüüd on, praegu tundub, et sõna saab anda kuni viieks minutiks, aga kui soovijaid on rohkem, siis tuleb kõneaega piirata. järgmisena Ühendkuningriigist Roger Little, lord Roger Little Ühendkuningriigist, palun. aitäh, et mulle sõna andsite. ma tunnen teatud häbi mõnes mõttes ehm, siin olles, võttes arvesse Brexiti lähenemist, mul on ehm, kibedalt kahju sellest, kuidas meie riik otsustas selle referendumi kontekstis ja see mõte, mille ma tahaks teile kõigile täna välja öelda, seisneb selles, et me ei ole veel ähm, loo lõpule lähedal. aastast kaks tuhat kuusteist on kõik mõistnud, et Euroopa Liidust lahkumine on märksa raskem, kui seda võis ette kujutada ja teiseks saadakse ka aru, nüüd saadakse aru, et ähm, kahte head asja korraga ei saa. ehk siis väheneb nii mõju ja väheneb ka riigi majandus, kui ta otsustab Euroopa Liidust lahkuda. mis järgnevatel nädalatel saab, selle kohta ma ei oska midagi öelda, on kümneid-kümneid arvamusi selle kohta, mis võib juhtuda ja tõtt-öelda traagiline oleks see, kui arvatakse, et ainus valik seisneb selle vahel, milles proua May suudab kokku leppida Brüsselis või siis teine alternatiiv oleks Euroopa Liidust väljumine ilma lepinguta. ma arvan, et variante on teisigi, nimelt võib juhtuda, et puhkeb poliitiline kriis Ühendkuningriigis, millest võib ka tekkida võimalus Brexiti peatamiseks, täielikuks peatamiseks, see on minu isiklik äh, arvamus, see ei ole minu parlamendi või Lordide Koja komisjoni seisukoht, äh, aga mulle tundub, et praegu on Ühendkuningriigis üks pingsamaid parlamentaarseid perioode, selline kriis oleks justkui õhus ja tõtt-öelda ma leian, et juhtuda võib mida iganes. nüüd, kui Brexit siiski toimub, siis ähm, mida siis arvata nendest teemadest, millest me täna oleme kogunenud rääkima? ma arvan, et kõik britid peaksid mõistma, et Euroopa edu on oluline ka Ühendkuningriigi edukuseks, isegi kui ta asub väljaspool Euroopa Liitu. sellepärast, et meil on palju ühist, meil on ühised huvid ja väärtused suuresti, meil on ühised väljakutsed, mis ka ilmestab seda, kui traagiline Brexit on me tahame, et Euroopa Liit osutuks edukaks ja omalt poolt ütleksin, ka minu kojas on selline seisukoht prevalentne ja laboristide seas on see prevalentne. kui Brexit toimub, siis me tahame jääda Euroopa Liidule nii lähedale kui võimalik kõikides võimalikes küsimustes, mis tähendab ka seda, et säilitataks nii lähedane suhe Euroopaga kui võimalik igasugustes dialoogides, aruteludes, nagu ka tänane arutelu. ja meie komisjon tahab, et me saaksime olla edaspidigi osa Euroopa aruteludest, olenemata sellest, mis siis märtsikuus juhtub. üks Brexiti referendumi paradoksidest seisneb selles, et nüüd on esimest korda Ühendkuningriigis tekkinud selline Euroopa-meelne isikute grupp, kes tegelikult suhtuvad ka väga kirglikult Euroopasse kui sellisesse. peamiselt kuuluvad sellesse gruppi noored inimesed. Nad näevad seda identiteedi küsimusena, nad tahavad olla eurooplased ja nad leiavad, et vanemad põlvkonnad äh, on need, kes ähm, referendumil oma häältega piirasid ja nõrgendasid noorema põlvkonna võimalusi tulevikus. leian, et arutelu peab jätkuma sel teemal, mida saavad Ühendkuningriik ja Euroopa teha ühiselt, et seista vastu meie aegade suurtele väljakutsudele, väljakutsetele, ma ei mõtle ainult äh, julgeolekuküsimustele või suhtele Ameerika Ühendriikidega või Venemaaga, Putiniga, terrorismiga, ühtlasi on ju ka majanduslikud väljakutsed, kliimamuudatused, mis meid kõiki süvitsi mõjutavad, demograafia küsimused, rändeküsimused, küsimus sellest, kuidas reformida kapitalismi selleks, et muuta see kestlikuks ja panna kõigile õiglasi tulemusi tootma. Need on meile kui eurooplastele ühised küsimused ja ma loodan, et ka pärast märtsikuud me neid küsimusi ühiselt lahendame ja on ka väike võimalus, et me ehk jääme Euroopa Liitu. aitäh ja aitäh, et pidasite kinni ka viieminutilisest kõneajast. ühtlasi loodame, et see ei ole viimane kord, kui me teid näeme ähm,. muidugi teie otsust riigina tuleb austada, aga tõesti on see tulemus kahetsusväärne. kusjuures meie parlamendikomisjon on siis ehm, see, kes ehm, justkui peaks ka nõusoleku andma ja tõesti, olukord on paradoksaalne, isegi nonsenss, võttes arvesse seda, kuidas ehm, lepingutest räägitakse. nüüd aga saab sõna proua Maletitš, kes on EKON komisjonis ähm, see inimene, kes Ramon Jauregiga koostööd tegi arvamuse ettevalmistamisel ähm, tere kõigile kolleegidele, ka kolleegidele rahvusparlamentidest. ma leian, et väga oluline on selliseid arutelusid pidada nagu praegu. Äh, sellepärast, et just teie rahvusparlamentides olete need, kes on võimelised äh, praktikas poliitikat rakendama. palun, EKOn eh, komisjonis otsustasime rohkem keskenduda majanduspoliitikale ja sel põhjusel kasutasime siin selle arvamuse juures võimalust rõhutada seda, kui oluline on lõpetada teatud protsessid, mis pandi juba aastaid tagasi käima, näiteks Pangandusliidu eh, valmis saamine, eh, kõikide liikmesriikide korrektse osaluse tagamine, eh, pangandusliidus järgmiseks kapitaliturgude liit, sellepärast et kapitaliturgude liit on komplementaarne pangandusliiduga ning ühtlasi see aitab ka parandada majanduslikku lähenemist, aitab vastu seista võimalikele tulevastele šokkidele. kolmandaks tuleks mainida Euroopa Rahandusliidu süvendamist ja eh, lõpuleviimist selleks, et tugevdada ühisraha ja ka fiskaal- ja tööturupoliitikaid konsolideerida liikmesriikide vahel ning neljandaks mainin äh, täiendavaid samme ESM-i kontekstis ja ka ühise backstopi küsimus, ähm, millele on juhtinud tähelepanu ka ülemkogu. kui me räägime pangandusliidust, siis me teame, et liikmesriigid veel endiselt arutavad seda, ja ei suuda kokku leppida selles, kas on võimalik hoiusekindlustusskeeme tekitada Euroopas, mis peaks olema justkui pangandusliidu üheks peamiseks tugisambaks. siin ma näen ka nüüd rahvusparlamentide olulist rolli. sellest teemast saaksite teiegi rääkida ja kujundada tugevad seisukohad antud küsimuses, mis puudutab pangandusliidu valmissaamist selles mõttes. järgmiseks, parem juurdepääs kapitaliturgudele oleks eriti kasulik idufirmadele ja kiiresti kasvavatele VKE-dele, mis on ju meile kõigile väga oluline ning eh, me teame, et traditsioonilised VKE-d sõltuvad eh, pangalaenudest ning oluline on tuua mängu uued meetmed ja tagatisskeemid, mis annavad pangandussektorile võimekuse anda laene ka riskantsematele projektidele ja riskantsematele VKE-dele. me proovime leida lahendusi selleks, et ähm, riigipõhiste soovituste puhul paremat tööd teha, sellest teemast on mitmetel kordadel räägitud Euroopa Parlamendis, sealhulgas ka räägitud on sellest rahvusparlamentidega, küsimus, kuidas parandada Euroopa poolaasta protsessi. ja me leiame, et parem oleks see, kui rahvusparlamendid arutaksid riigipõhiseid küsimusi, samuti riigipõhiseid soovitusi, mis kõik paneks rohkem riigid nii-öelda enda eest vastutama, mis tooks kaasa ka äh, riigipõhiste soovituste parema täitmise ja sellega ka Euroopa poolaasta parema täitmise me teame, et investeeringud, vastutustundlik fiskaalpoliitika ja struktuurireformide läbiviimine on kolm sammast kestliku arengu saavutamiseks ja majanduskasvu saavutamiseks, mistõttu me ka toetame InvestEU programmi. me leiame, et tegemist on igati teretulnud programmiga, kuivõrd tegemist on EFSI strateegiliste investeeringute fondi jätkuga ning ette nähakse veel kolmkümmend kaheksa miljardit eurot, mis peaks olema siis suunatud mm, idufirmade muutmisele kasvufirmadeks ja ühtlasi ka riskantsemateks investeeringuteks. siis mainisin ka selle kolmnurga kolmandat sammast, tegemist on programmiga, mis oli pilootprogramm ning kui vaadata, kui palju liikmesriigid eh, esitasid toetustaotlusi, siis tegelikult ületas see eelarvet märkimisväärselt. ehk siis lisaks investeeringutele ja vastutustundlikule fiskaalpoliitikale on ka vaja struktuurseid reforme päriselt rakendada, mis tähendab, et võtmetähtsusega on uut Äh, struktuurireformide toetamine uues MFF-is, see peaks olema seotud MFF-iga ja ka riigipõhiste soovituste täitmisega liikmesriikides ja nüüd viimaseks, mis on ka väga oluline osa arvamusest, see seisneb Euroopa Liidu ühise äh, käibemaksuala loomises ja nii-öelda lõpliku süsteemi loomises, definite system selle kallal on töötatud kakskümmend viis aastat ja lõpuks ehk peaks sellega ühele poole saama, selleks et vähendada bürokraatlikke kulusid ettevõtjate jaoks, samuti vähendada kulusid piiriülese tegevuse puhul, see kõik eh, muudaks äritingimused paremaks ja tooks kaasa majanduskasvu, eriti piiriüleses kontekstis ja tõesti, seetõttu me ka rõhutame, et et käibemaksu lõpliku süsteemi loomisega tuleb edasi minna. ühtlasi maksusüsteemi tuleb kohandada, võttes arvesse tehnoloogilisi arenguid ja digiteerimist, ärimudelite muutust ja ka seda, et majandus on muutumas üleilmsemaks. aitäh ja palun äh, Eesti Riigikogust proua Oudekki Loone. aitäh, head kolleegid igal hommikul, kui avame silmad, on lisandunud üks uus rahulolematu Euroopa kodanik. seda mitte niivõrd Euroopa institutsionaalse ülesehituse, vaid äh, selle poliitikate silmakirjalikkuse tõttu. Euroopa Liit justkui lubab rahu, turvalisus, jõukude, jõukuse kasv, aga pakub kasinust, avalike hüvede ja teenuste vähendamist, survet panga, palgalangusele, ebakindlust tuleviku ees. vaatame näiteks immigratsiooni. avalik debatt ja poliitikaettepanekud vaatavad seda moraalse küsimusena või turvalisusküsimusena, ignoreerides fakti, et immigratsioon on eelkõige majanduslik fenomen. suured immigratsioonivood on põhjustatud Euroopa nõudlusest odava tööjõu järgi ning meie ühine rahapoliitika mis peab olulisimaks põhimõtteks inflatsioonikontrolli, ainult süvendab seda nõudlust. muide, ka põgenikud, kes küll pagevad eluohtlikest olukordadest, kuid siis keelduvad varjupaigast madala sissetulekutasemega riikides, juhinduvad majanduslikest mõjuritest. Euroopa tegeleb täna madalate palkade ja viletsate töötingimuste immigratsiooniga, mitte inimeste sisserändega me oleme olukorras, kus meie aia väraval ripub silt "Sissepääs keelatud", aga taevas vilgub hiiglaslik neoonkiri "Vajatakse odavat tööjõudu". selle silmakirjalikkuse lõpetamiseks me peame leidma uued ühised põhimõtted, et kontrollida globaliseeruvat majandust, et reguleerida tööturgu nii, et see on töötaja huvides immigratsioon on klassivõitlus. immigratsiooni juhitakse ja peatatakse nii, nagu soovime, tööturul. mitte piire ei pea me tegema turvalisemaks, töötingimusi peame tegelema turvalisemaks. suveräänsetele riikidele mm, oluliselt soovitatavad või, või pealesurutavad ümberjagamise kvoodid ei ole muide lahendus. see on osa probleemist. niisugune ümberjagamispoliitika on sisuliselt lubadus suurkompaniidele, et me toome teile üliodavat tööjõudu. kui me tahame igal hommikul leida ühe Euroopa kodaniku, kes on rohkem rahul, siis me peame muutma, revolutsioneerima Euroopa majanduslikku arhitektuuri. hakatuseks loobudes sellest samast inflatsioonikontrolli fiksatsioonist ja see, seadma eesmärgiks täistööhõive kui igal Euroopa kodanikul, kes soovib töötada, on töö ja seda tööd tehes on tema õigused kaitstud, siis me saame rääkida rändest jälle inimeste terminites ja sellisel juhul ei ole tegemist enam kriisiga, sellisel juhul on tegemist vabade valikutega. täistööhõive on eelduseks, et me üldse saaksime rääkida jätkusuutlikust kasvust, et me saaksime rääkida selle kasvu õiglasest jagunemisest. Euroopa Liidul on tulevik ainult siis, kui see on liit kodanike jaoks. kodanike jaoks, kes võiksid otsida õnne omaenda valitud moel. ja kui see lakkab olemast liit suurkorporatsioonidele, et need võiksid teenida kasumit endale kõige lihtsamal võimalikul moel, vajaduseta võtta tõsiselt töötajate huvisid või kodanike tahet. aitäh! Thank you very much also for respect suur tänu ja aitäh, et te ka äh, kõne ajast kinni pidasite ja nüüd äh, Ungari esindaja. suur tänu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu komisjoni nimel on mul hea meel täna siin rääkida Euroopa Liidu tuleviku teemal oleme viimase paari nädala jooksul äh, läbi vaadanud palju erinevaid aruandeid, me usume jätkuvalt tugevasse Euroopasse, kus on ka tugevad liikmesriigid. see on meie alguspunkt, me peame to-, kaitsma oma piire ja jääma oma pädevuste juurde. viimastel aastatel oleme rääkinud teiste liikmesriikidega ja oleme jõudnud äh, üksmeelele selles osas, mida me saame koos lahendada. liikmesriikide valitsused peavad tegema koostööd äh, julgeoleku vallas, selleks meil on vaja tugevamat Euroopat, kuid see ei ole võimalik ilma tugevamate liikmesriikide parlamentideta. meil oleks eriti hea meel, kui meil oleks äh, rohkem kont-, kontrolliõigusi subsidiaarsuse küsimuse, küsimustes tulevikus ja kas, kes mängib Euroopa Liidu institutsioonide seas võtmerolli, kas äh, selleks on äh, ähm, äh, nõukogu või peaksime vaatama üle komisjoni rolli, Euroopa Liit seisab silmitsi uute väljakutsetega, kuid meie jaoks on oluline ka äh, see, et me jääme oma väärtuste juurde. me võime küll teoreetiliselt kõike arutada, kuid äh, me peame vaatama siin seda ka finantsilisest äh, vaatepunktist Ivana Maletitši raporti, raport valmistas mulle pettumuse, sest äh, varasemalt on äh, on räägitud sellest, et äh, liikmesriikidel peaks jääma alles teatud pädevused, kompetentsus peaks olema see, millest lähtutakse. ma arvan, et äh, Euroopa Parlamendis on probleeme hääletussüsteemiga, midagi sellist ei juhtuks kunagi, näiteks äh, mõnes liikmesriigi parlamendis Euroopa Liidu tuleviku huvides on Ungari jaoks palju olulisem kasutada olemasolevaid ressursse selleks, et äh, Euroopa Liidu välispiire kaitsta. Äh, Ungaris äh, esineb ebaseaduslik ränne mm, ja neid, selliseid rändajaid keeldume me sisse lubamast, kuid me pakume abi sellistes regioonides nagu Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida, selleks et vähendada rändevooge majandus, majanduslikel põhjustel rändajaid me vastu võtta ei saa. suur tänu, nüüd nüüd saab sõna Türgi esindaja. suur tänu. Türgi parlamendi esindajana on mul hea meel täna sellele arutelule kutsutud olla. me usume äh, sellesse põhimõttesse, et kandidaatriikide esindajaid kutsutakse ka edaspidi sellistele debattidele, kus räägitakse Euroopa tulevikust. Kand-, kandidaatriigina kutsuti meid Euroopa Liidu kohtumisele, kus räägiti ka Lissaboni leppe koostamisest täna seisame silmitsi väga mitmekülgsete väljakutsetega koos Euroopa Liiduga. probleeme ei, ei saa kirjeldada ainult äh, päritoluriigi põhjal kandidaatriikide jaoks on Euroopa Liidu turvalisus ja jõukus äärmiselt oluline, me usume, et tugev Euroopa Liit tähendab ka tugevat äh, Türgit ja vastupidi. Türgi on äh, Euroopa Liidu abistamisel mänginud äh, võtmerolli rändekriisi haldamisel ja ka selle tagajärgedega silmitsi seismisel Egeuse mere ja kaudu ja Balkanitelt pärinevad põgenikevood on vähenenud üheksakümmend kaheksa protsenti. ajalooliselt on Türgi alati toetanud Euroopa Liidu jõukust, stabiilsust ja ka julgeolekut. praegu seisavad meie liikmesuse ees paljud väljakutsed kuid äh, me usume siiski, et äh, Türgi tulevik on Euroopa Liidus, seetõttu jälgime hoolikalt äh, arutelusid Euroopa Liidu tuleviku üle ja loodame ka sellesse panustada. praeguses olukorras soovime rõhutada laienemist, liitmis mis on hädas iseenda probleemidega, ei tohiks, ei tohiks liiga palju laienemisele keskenduda ja näha seda ainsa lahendusena oma probleemidele. me usume, et, et Euroopa Liidu praegused eh, raskused võimaldavad Euroopa Liidul koostöös uute liikmesriikidega tugevamaks saada. president Juncker oma liidu olukorra kõnes kahe tuhande seitsmekümnendal, seitsmeteistkümnendal aastal ütles, et Euroopa Liit ei saa jääda ainult kahekümne seitsme liikmega liiguks. kõik kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid, nende hulgas ka Türgi, nende poole tuleb äh, tuleb, Euroopa Liit peab rohkem äh, nende poole pöörduma, aitäh. aitäh ja nüüd äh, Iirimaa esindaja, palun. aitäh, proua esimees ja suur tänu kõikidele kõnelejatele. ma soovin teid äh, tä-, tänada tänase kohtumise korraldamise eest. kui rääkida sellest äh, mis Euroopat ees ootab, siis võib-olla vaatame seda, mida äh, härra Schumann kunagi ütles, Euroopa ei tehta valmis äh, korraga ja ühe kava kohaselt, vaid äh, see teha, Euroopa ehitatakse üles järk-järguliste saavutuste kaudu. see on tänapäeval väga oluline samuti. Euroopa projekt algas kuuskümmend aastat tagasi ja sellest on saanud äh, Äh, majanduslikust projektist palju laialdasem äh, äh, ühiskonna sotsiaalaspekte hõlmav projekt. ma lootsin, et täna räägime kahekümne kaheksast riigist, kuid kahjuks on Ühendkuningriik otsustanud Euroopa Liidust lahkuda. ja minul ei ole õigust teise riigi demokraatlikku otsust kritiseerida, kuid pean ütlema, et Iirimaal on meil olnud sarnaseid kogemusi referendumitega ja äh, ja juhtimisoskuse üks oluline aspekt on see, et peab olema julgust uuesti küsida. meil on vaja valijate vastu aus olla ja mõnikord äh, võib üllatusena tulla see, et äh, valijad mõtlevad ümber. Euroopa Liit äh, liigub edasi seoses laienemisega Lääne-Balkanisse Euroopa Liit saab küll, ähm, Euroopa Liit ei saa ise maagiliselt tekitada rahu, vaid liikmesriigid peavad õppima ise koostööd tegema selleks, et see rahu tagada. meie riigis hiljutises uurimuses äh, näit-, äh, väljendasid äh, üheksakümmend kaks protsenti vastanutest toetust Euroopa projektile Ehm, kui finantskriis meid tabas, siis, eh, siis eh, tabas Iirimaad kuuskümmend neli miljardit eurot eh, võlga, mida me maksame veel pikka aega tagasi. kuid tänu meie hääle juhtumisele oleme siiski suutnud vee peal püsida ja me ootame huviga äh, kogu Euroopas tugevama majanduse loomist. noored on siinkohal äh, kõige olulisemad, kui vaadata Brexiti referendumi tulemusi, siis noored ei tahtnud Euroopast liik-, lahkuda. Euroopa on aga iseenda kõige suurem vaenlane. kui ma Ameerikas õppisin, siis öeldi mulle, et äh, iga kord, kui äh, iga kord, kui midagi läheb valesti, siis äh, saavad sellest teada kümme inimest, iga kord, kui midagi läheb õigesti, siis kolm inimest meie noored inimesed ähm, kasutavad Erasmuse programmi, kui nad ei mõtle tegelikult selle peale, kust see tuleb. meie põllumajandustootjad äh, kasutavad põllumajandustoetusi, kuid nad ei mõtle väga palju selle peale, kust see tuleb. kõik võivad teile öelda, et äh, Euroopa äh, surub meile peale ühte või teist reeglit ja me peame Euroopa bürokraatidele mingi rihma kaela panema me peame äh, rohkem suhtlema kohalike kogukondadega, mitte liikmesriikide parlamentidega ainult. me peame äh, näitama, et Euroopa Liit äh, on projekt, mis toob kasu kõikidele, sest inimesed peavad aru saama, mida nad kaotavad, kui see projekt koost laguneb. ja see ei puuduta ainult nüüd majanduslikke kasusid, vaid ka rahu ennast. Ähm, hakkame jälle koostööd tegema. ma arvan, et äh, kogu liidu jaoks on kõige suuremaks ohuks äh, rändeküsimus ja ma arvan, et sellel teemal peame me looma ühtse äh, ja asjakohase lähenemise. mis puudutab nüüd liikmesriikide parlamente, siis mul on hea meel, et, et nendega rohkem suheldakse, kuid ma sooviksin, et ka kohalike omavalitsustega rohkem suheldakse Äh, oma kolleegidele Ühendkuningriigist äh, tahaksin Brexitiga seoses öelda, ma tean, et nad loodavad parimat, kuid äh, ma olen golfiklubi liige ja põhireegel on see, et kui liikmestasu ei maksa, siis liikme, liige olla ei saa. ma ei taha seda, et Brexiti tulemusel kahe ilma vahele piir tekib, kuid, kuid on huvitav, et väga palju Brexiti pooldajaid liigutasid oma äride mm, peakorterid Iirimaale pärast Brexiti otsust, aga nüüd jäin, nüüd sain mul aega otsa ja lõpetan. suur tänu. me lähme nüüd äh, Euroopa Parlamenti, Enrique Guerrero sotsialistide poole pealt, palun, sõna on teil suur tänu, proua eesistuja, esimees. mul ei ole väga palju lahendusi välja pakkuda. Euroopa Liidul on loomulikult palju probleeme, millega me peame tulevikus tööd tegema, kuid äh, ma soovin äh, nõustuda sellega, mida Põhiseaduse Komisjon on praeguse ametiaja jooksul teinud, ehm, on toodud palju, koostatud palju raporteid, oleme teinud äh, tööd äh, teiste institutsioonidega ja on ka tehtud ettepanek äh, suurema integreerimisastmega Euroopa Liidu loomiseks. ma ei räägi sellest pikemalt, kuid kuid äh, mainin mõndu raskusi, millega oleme kokku puutunud. meie institutsioonide anatoomiaga seoses, kuid ka nende, kuid ka selles osas, kuidas nad toimivad ma olen äh, peagi olnud äh, selles institutsioonis kümme aastat, enne seda Ehm, kogusin äh, pikaaegselt kogemusi äh, siseriiklikul tasandil. ja minu aeg siin institutsioonis äh, langeb, on kokku langenud kriisiperioodiga, mis, nagu siin juba mainitud on, on Euroopa, Euroopas väga palju lahkarvamusi tekitanud ja neid on rohkem kui, kui kunagi varem. Euroopa areneb küll edasi iga kriisi tulemusena, kuid praegune kriis võib äh, Euroopat ähm, valitsemisotsuste osas küll äh, e, olla edasi viinud, kuid mis puudutab seda, kuidas kodanikud ennast tunnevad, siis ma arvan, et äh, üldiselt leitakse, et progressi ei ole toimunud, vaid pigem on toimunud taandareng meil on puudulik integratsioon riiklike ja Euroopa Liidu tasandi äh, poliitikate vahel ja seetõttu on väga tervitatav, et meil on täna ähm, liikmesriikide parlamentide ja mm, Euroopa Parlamendi liikmete vaheline kohtumine. Lissaboni leppes on muidugi äh, ette nähtud see parlamentide vaheline kom-, koostöö, kuid äh, mulle tundub, et see ei ole piisavalt hästi toiminud, sest äh, seda tüüpi kohtumised näitavad selgelt, et äh, liikmesriikide parlamentide ja meie parlamendi vahel on äh, usaldusest puudu. ja seetõttu me peame rohkem omavahel arutlema. aina suurem on lõhe nii-öelda poliitikate ja, ja poliit-, poliitika lahenduste ja, ja poliitika enda vahel. ühel pool on ähm, parteid, fraktsioonid, poliitilised arutelud, äh, meedia, see kõik on äh, riigi tasandil peagi jõuavad äh, kätte Euroopa valimised ja jälle peame me peame me seisma silmitsi Euroop-, Euroopa Liidu üleste, ülese konkurentsiga erinevate ideede ja ettepanekute vahel. E-, Euroopa teemast kui sellist ei ole olemas. mis tasandil peaks Euroopa Liidu kodanike huvi, huve kaitsma riiklikul tasandil, miks, sest eh, Euroopa Liit ei saa kodanikke kaitsta, isegi kui see soovib, majanduskriisi ja muude kriiside mõjude eest. seda saab teha siseriiklikul tasandil kui vaadata näiteks eh, Ameerika Ühendriike, neil on eh, riiklik äh, eelarve, mis on üks kolmandik äh, SKT-st, seda kulutatakse föderaalsel tasandil. see, meie eelarve ei ole sellega kuidagi võrreldav, see ei ole isegi murdosa sellest, mis tähendab, et äh, me ei peaks üritama oma kodanikke kuidagi petta. Euroopa Liidu ülesanne ei ole oma kodanikke kaitsta. kui me saaksime seda teha, nagu meie institutsioonis on üles kutsutud. kui meil oleks suurem eelarve ja rohkem ressursse, siis eh, jah, me saaksime toetada liikmesriikide tegevusi ja liikmesriikide asemel tegutseda, kui nemad ei suuda oma kodanikke kaitsta, sealhulgas kõige haavatavamaid kodanikke. kuid meie vastutus on selgitada kodanikele, seda, kus täpselt see mm, kont-, kokkupuutepunkt on. meil on Euroopa Parlamendis kogemusi ja oleme mm, arutlenud äh, nõukogus ka valitsusjuhtidega Euroopa tuleviku kohta, kuid mitte ühegi äh, liikmesriigi parlamendi spiiker ei ole tulnud äh, meiega siin arutama sellel teemal. üks Euroopa Parlamendi liige koostas raporti, mille eesmärk oli liikmesriikide vahel äh, dialoogi soodustada. ilma selleta ei oleks meil ka seda dialoogi praegu. kokkuvõtteks sooviksin äh, öelda, et seda ei ole võimalik, seda probleemi ei ole võimalik lahendada näiteks ähm, ühtse euroala parlamendi loomisega, see lisaks äh, ainult äh, rohkem segadust. juba praegu on piisavalt keeruline äh, Euroopa Liidu bürokraatiat hallata, meil on komisjoni president, meil on parlamendi president, meil on nõukogu president, meil on Euroopa Parlament, Euroopa Keskpank see struktuur on juba praegu piisavalt eh, keeruline hallata, meil ei ole vaja lisada veel ka euroala parlamenti. küll aga leian ma, ja sellega võtan ka oma sõnavõtu kokku, et eh, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vaheline eh, dialoog on praegu veel väga algelisel tasemel, ilma selle dialoogita aga me ei jõua kuhugi. suur tänu, AFCO komisjon on korduvalt pannud ette äh, parlamendi praegusele juhtkonnale teha täpselt seda, mida, millega teie ette panite. et kutsuda ka ähm, liikmesriikide parlamentide spiikreid siia, et nendega ähm, arutleda. suur tänu, nüüd annan äh, sõna ähm, Taani kolleegile äh, Rasmus Nordqvistile. suur tänu, viimase paari aasta jooksul Taanis oleme arutlenud äh, kodanikega erinevatel äh, teemadel, mis on ka Euroopa Liidus päevakorras mm, kodanike konsulteerimisprotsessi tõttu oleme teinud koostööd ka Taani valitsusega, ja praegu olen kaks äh, põhilist äh, vastust äh, kaasas võtnud sellest. Ähm, kui me küsisime inimestest, mis on kõige suu-, olulisem asi, mida Euroopa Liidus praegu lahendada, siis see ei puudutanud rändekriisi ega eelarvet, vaid põhiline vastus oli kliima. ja me peame siin tunnistama, et mitte keegi ei tegele selle teemaga, ei komisjon, Euroopa Parlament siis eriti, siseriiklikud parlamendid, Taani kodanikud aga korduvalt ütlesid, et kliimaga, kliimaküsimusega peab tegelema. teine asi, millest kogu aeg räägiti, oli kuidas Euroopa Liit toimub, mis see täpselt on, mida me teeme, kuidas, kuidas me töötame, kes mida otsustab. ja Taanis liiga tihti öeldakse, et äh, Euroopa Liit teeb otsuseid, äh, see on, nemad vastutavad seda, selle asemel, et tunnistada, et meie oleme osa sellest otsustusprotsessist. selleks, et äh, sellesse kõikesse tõsiselt suhtuda ja seda mainiti ka varem, mm, rääkides nüüd läbipaistvuse küsimusest, mina liikmesriigi parlamendi liikmena peaksin oma tööd hästi tegema ja selleks on mul vaja ka, et nõukogu oleks läbipaistev, aga seda meil praegu ei ole. ma tean, et meil on töörühmi. Ehm, ma ei tea, palju neid praegu on, kuid eh, eelmisel aastal oli neid eh, rohkem kui mõnisada ja need töörühmad teevad suletud uste taga meie kõigi eest otsuseid. meil on vaja siin läbipaistvust, et me saame Ähm, aru, mida meie valitsus teeb, võtta neid vastutusele nende ostutuse eest, mida nad teevad ja selgitada seda ka oma valijatele, et selgitada, mis täpselt toimub, miks äh, üks või teine otsus vastu võeti. mitte ainult suurtel teemadel, vaid ka kõiges muus. see on äh, siis äh, lühikeses perspektiivis oluline läbipaistvus pikemas perspektiivis peame samuti tõsisemalt äh, võtma seda küsimust selle kohta, mis on Euroopa Liit, kuidas see toimib ja me peame enda käest küsima, kuidas me soovime oma demokraatiat arendada, kuidas äh, arendada välja äh, osalusdemokraatia, kus inimesed tõesti osalevad, et meil ei oleks ainult Brüsseli bürokraadid, kes siin asjaga tegelevad, vaid et kogu Euroopa kodanikud saaksid tunda, et nad on siia kaasatud ja loomulikult peame mõtlema ka selle peale, kuidas äh, siduda selle protsessiga tihedamalt äh, liikmesriikide parlamendid. aga kujutage ette, kui me mm, peame dialoogi kodanikega, kui me räägime näiteks ähm, mitmeaastasest finantsraamistikust, kuidas me saame inimestega rohkem äh, sellel teemal suhelda, kuidas teha seda kohalikul tasandil kuidas arendada Euroopas tugevamat osalusdemokraatiat, see on põhiline küsimus, mida me endalt küsima peame, kui me soovime, et kodanikud oleksid meile lähemal meie tegevuses, aitäh! suur tänu ja Itaaliast ähm, Andrea Gripatro-Lega suur tänu, liikmesriikide parlamentide liikmed, äh, mul on hea meel, et saan siin äh, sellel arutelul täna osaleda ja ma olen veendunud, et et parlamendid on need, kes võimaldavad meil koostöös leida lahendusi probleemidele, millega me silmitsi seisame. kodanikele on jäänud mulje, et äh, Euroopa Liidu institutsioonid on äh, mingid äh, kauged organisatsioonid, äh, kes nende vaateid arvesse ei võta, me oleme rääkinud majandusest, rahandusest täna. ja arutame seda, milliste meetmetega oma majanduslikku tulevikku kujundada, kuid me ei tohi rohkem, me ei tohi enam keskenduda kasinusele ja stabiilsus- ja kasvupaktile. me peame meelde tuletama, et, et see pakt on ka majanduskasvupakt ja me peame olema võimelised tegutsema aina konkurentsi rohkemas maailmas, seetõttu sooviksin, et meil oleks äh, kasinuspoliitikate suhtes äh, kriitilisem lähenemine need poliitikad ei ole võimaldanud Itaalial kujundada mm, kujundada hästi toimivat riigieelarvet. meie eelarve puudujääk on negatiivselt mõjutanud majanduskasvu, meil oleks aeg ähm, muutusteks. me räägime samuti palju ka integratsioonist oma raportites. jah, integratsioon on oluline, kuid kuid integratsioon ei tohi toimuda meie kultuuri ja traditsioonide arvelt, sest seda peame me Euroopa tasandil kaitsma. ma oleksin soovinud selgemalt rääkida rändest, sest ähm, see on Euroopa tuleviku seisukohast äärmiselt oluline. nagu ma ütlesin, siis Euroopa Parlament peab äh, toetama liikmesriike, näiteks Itaaliat, kes äh, soovivad äh, Euroopa Euroopa Liidu Nõukogu eelmises juunis vastu võetud järelduste äh, osas äh, jätkumeetmeid. me peame eristama, me, me peame takistama ebaseaduslikke rändevooge. meil on vaja Äh, pla-, Aafrika jaoks plaani, mida Euroopa toetab. Ähm, Itaalia parlamendi alamkoda on juba väljendanud muret selle üle, mida majandusküsimuste volinik äh, ähm, on öelnud enamusel põhinevate hääletuste juurde liikumine võimaldaks meil kaasata Euroopa inimesi rohkem olulistesse otsustesse. ha già inviato alle istituzioni europee juba praegu on meie parlament saatnud oluliste Euroopa küsimuste kontekstis ka parlamendile asjakohased kirjad ning eesmärk on siis tagada parem koordinatsioon Euroopa Parlamendi liikmetega ja tuleb jätkata sel suunal, mida on välja toonud subsidiaarsuse rakkerühm Euroopa Liidu institutsioonid ei tohigi liiga paljude üksikasjadega tegeleda, vaid ka liikmesriikidel peab olema vabadus. aitäh, nüüd äh, Rumeenia sõnad ja proua Kabila Gretšu. suur aitäh, proua esimees. kallid sõbrad ja kolleegid äh,, mõnda aega ma kordasin, et Euroopas on levimas kuulujutt, et Euroopa Liit on juba oma rolli täitnud ja nüüd võib Euroopa Liit surra. mina selle mõttega ei ole nõus. ütlen selle kohe alguses selgelt välja. vastupidi, Euroopa Liit esindab endiselt kõige rahulikumat, kõige paremini arenenud ja kõige, isegi kõige võrdsemat ühiskonda maailmas hoolimata sellest, et ebavõrdsus ja pinged, pinged tõusevad. riik, liikmesriikide Euroopa, selline asi on meil äh, varem olnud kahekümnenda sajandi jooksul ja selle tagajärjeks oli kaks verist sõda, iga riik pidi ennast aastakümnete kaupa pärast seda üles ehitama, aga me peame leidma lahendused äh, selles osas, kuidas äh, säilitada üksmeel Euroopas täna meie põlvkondade jaoks, kes on sündinud rahuajal, sest et Euroopa Liit on kaotanud oma vana võlu, mis tal varem oli, me ei saa seda eitada. kui me üritame Euroopa Liitu äh, ühtsena hoida, kasutades hirmu, kriisi ja mõnikord väljamõeldud ohtusid, siis me peame aru saama, et niimoodi asju ajada on vale. meil on mitmeid äh, tõsiseid väljakutseid, millega me silmitsi oleme. Euroopa Liidul on suunaprobleem või äh, selline neoliberaalne suund, et nüüd asi otseselt välja öelda. me arutame liiga palju seda, kuidas äh, asju otsustada demokraatlikult ja millisel äh, seda peame tegema seda demokraatlikult ja millisel tasandil me seda peame tegema, kas Euroopa või riiklikul, aga see lähenemine takistab meil vaatamast lähemalt seda, mida tegelikult otsustatakse. kui Euroopa kodanik on vihane, siis ta ei ole seda otsuste tegemise protsessi pärast. kodanik on häiritud äh, sellepärast, millised on otsuste sisu. ükskõik millisel tasandil tehtud otsuste ja milline on äh, nende otsuste mõju inimeste eludele. kuni äh, Euroopa Liit andis tulemusi kõigi jaoks ja kõik olid nendest tulemustest teadlikud, siis oli Euroopa Liidul olemas täielik legitiimsus selle asemel, et äh, ühendus äh, pakuks ühend-, ühenduse tasandil lahendusi, siis nüüd on uus trend, et äh, majanduse juhtimise filosoofia probleemide lahendamisel peaks meie pealinnadele andma tagasi vastutuse probleemide lahendamise eest, aga see ei tööta, sest et liikmesriigid ei saa kontrollida omaenda turgusid, omaenda valuutat ja seetõttu me peame probleemid lahendama koos. teiseks, Euroopa Liidul on funktsioneerimisprobleem. komisjoni töö, ükskõik kui täpne see ka ei ole, ei saa asendada meie poliitiliste parteide läbikukkumist Euroopa kodakondsuse ehit-, ülesehitamisel. me ei ole suutnud äh, kodanikega rääkida ega neid kuulata online konsultatsioonid äh, annavad meile sellise võltsi reaalsuse äh, Äh, mulje, ainult organiseeritud grupid, kellel on huvi ja võimekus äh, defineerida ja, ja oma tahet väljendada, nemad on need, kes oma arvamusi saadavad äh, selliste konsultatsioonide käigus. lisaks uutele väljakutsetele on meil Euroopa Liidu algusest saadik kolm strukturaalset probleemi, millele me oleme pidanud mõtlema. sotsiaalne sammas, praeguseks oleme me ühisturu peaaegu valmis saanud aga meil on kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa sotsiaalsüsteemi, mis äh, õõnestavad äh, sotsiaalset kangast igal pool. Äh, liiga kõrge töökapitali liikuvus, me oleme üles ehitanud majanduse ilma piirideta, aga ühiskonnad, millel on piirid. ja neljas tööstusrevolutsioon, mis on meie sotsiaalkindlustussüsteemi muutnud ajakohad, mitte ajakohaseks, on rõhutanud seda, et me peame leidma uued lahendused kaduvatele töökohtadele. väga tundlik ja õrn rahandussüsteem ilma poliitilise tahte ja jõuta seda läbi viia, et euro saaks tõeliseks ühisvaluutaks, see on veel üks probleem. aga kallis härra Almunia, rahandusminister, kellel ei ole eh, selle nimele vastavat eelarvet, eh, see on lihtsalt tühi kest, mitte lahendus. ja kolmas ja sellega ma ka lõpetan. meil on endiselt eh, sõltuvus üksteisest kaitseküsimustes, hoolimata sellest, et sõjalised, rahal, sõjalised kulutused on väga kõrged, aitäh Like now... suur aitäh ja nüüd Euroopa Parlamendi saadik eh, Elmar Brokk Rahvaparteist. suur aitäh, Danuta ja aitäh, et andsite meile võimaluse seda vestlust täna pärastlõunal pidada. kahetsen ainult seda, et minu enda liikmesriigi parlament, nii palju kui ma tean, ei ole siin esindatud parlamendiliikmetega. võib-olla sellele küsimusele võiks pöörata rohkem tähelepanu. kaks asja. esiteks, see on kõige olulisem punkt, millega me peame Euroopa Parlamendis tegelema, Euroopa Parlamendis või liikmesriikide parlamendis ter-, on kaks väljakutset, millega peab toime tulema rändeküsimus, globaliseerumise küsimus, digitaliseerimine millel saavad olema meie jaoks märkimisväärsed majanduslikud mõjud, julgeoleku küsimus, valuuta kaitsemine, sest aastal kaks tuhat, sest et kui me aastal kaks tuhat kaheksa oleks olnud kriis ilma Euroop-, Euroopata, ilma eurota, siis paljudes riigid oleksid sattunud veel hullemasse olukorda. mõnedes riikides olid halvad sotsiaaltingimused, aga nad on taastunud ja me peame meeles pidama, et täna tuleb äh, meile sisse palju rohkem sisserändajaid kui kolm aastat tagasi, need on väljakutsed, millega me peame toime tulema. aga kui me peame nende välja, neid väljakutseid tunnistama, siis me peame tunnistama ka seda, et Euroopa peab tegema oluliselt rohkem, et me peame olema valmis andma Euroopale selle instrument, instrumendi, mida tal on tegutsemiseks vaja. me ei saa Euroopalt nõuda rohkem, ilma et me annaksime rohkem töövahendeid Euroopale selline asi ei saa töötada, me ütleme, et meil on vaja suuremat ja paremat piirikontrolli, aga nõukogu ütleb, äh, nõukogu ütleb, et meil on vaja kümme tuhat piirivalvurit juurde, aga kui räägitakse läbi Euroopa eelarve osas, siis sellele raha ei eraldata. me lihtsalt otsustame instrumendi, aga ei anna võimalust seda rakendada. me ütleme, et Euroopa peab tegema rohkemat, aga rohkem raha ei anna. niimoodi asjad ei tööta Äh, ja diskussioonidest äh, riiklikul tasandil on selge, et äh, see suhtumine lihtsalt ei ole loogiline. ja ma arvan, et kõik osapooled on siin süüdi. me peame vaatama, kuidas meil oleks võimalik parandada kontrolli. ja tihtipeale oleme me kuulnud, et ministrite nõukogu peab äh, liikuma kahekojalise süsteemi suunas. võib-olla meil on vaja föderaalsüsteemi. on oluline, et äh, kaasataks liikmesriikide parlamendid, et neid kuulataks. oluline on, et oleks Euroopa Parlament, aga veel olulisem on äh, tagada, et kodanikud, kodanikud on ka informeeritud asjadega seotud. kui me tahame ühisprobleeme lahendada, siis me peame tagama, et kõik on siia kaasatud, me peame kodanikele rääkima tõde, ütlema neile, kes teeb mida ja kus. kes otsustas mida ja millal, see peab olema selgelt välja toodud, läbipaistev, muidu ei ole meie kodanike silmes meil mingit demokraatlikku legitiimsust. see on tõsi kõikidel tasanditel, ka Euroopa tasandil. me peame vaatama, äh, kuidas on äh, seadusekujundajad oma otsuseid teinud äh, ja siin äh, võiks äh, teine koda täita Euroopa Liidu tõsise demokraatliku defitsiidi, me peame vaatama üle oma töömeetodid, tundub, et äh, kui päike paistab, äh, siis on Pariisil ja Berliinil hea meel au endale võtta, kui vihma sajab, siis süüdistavad nad Brüsselit. ja ma arvan, et see on üks põhjuseid, miks Euroopa selliste tõsiste pro probleemide käes hetkest, hetkel kannatab. me peame selgelt ka välja ütlema selle, kus otsuseid tehakse kui ma ütlesin, et kodanikud peavad teadma, et kes otsustab mida, kus, äh, siis me ja peame alati selgitama, et millisel tasandil see otsus tehakse. tihtipeale on see olukord nagu veidi segane, me peame väga selgelt välja tooma, et kus tehakse otsuseid, et kui me räägime Euroopa pädevustest, siis Euroopa äh, institutsioonid on need, kes otsuse teevad. kui tegemist on äh, liikmesriigi pädevusega, siis äh, teevad otsuse liikmesriikide institutsioonid. tihtipeale siis liikmesriikide parlamendid äh, ja parlamendid peavad mängima tugevamat rolli, neil on vaja paremat kontrollimehhanismi, paremat järelevalvemehhanismi. Euroopa Parlamendi töö on kontrollida Euroopa Komisjoni tööd, liikmesriikidel on nende oma mehhanismid. ja mulle tundub, et me kannatame äh, selle läbipaistvuse kriisi käes ja seetõttu teen ettepaneku, et me järgiksime neid välja pakutud asju, sest et äh, äh, segadus selles osas, kes vastutab, on tekitanud väga palju ebaselgust ka meie kodanike seas. ma arvan, et meil on nüüd võimalus töötada heaks kiidetud viisil kollase ja rohelise kaardi küsimused, näitus, näiteks ka proportsionaalsuse ja lähimuspõhimõtted tulevad siin arvesse, vaadates, millisel tasandil peaks mingisuguse otsuse tegema, vaadates aga ka seda, kus on vastutus millisel tasandil? tihtipeale me räägime äh, kollastest kaartidest ja kui me vaatame siin Lissaboni lepingut, siis ehk võiksime me mõeld-, mõelda ka oranži kaardi peale. see tähendaks siis seda, et äh, lähimuse võib algatada liikmesriigi parlament ja siis kas Euroopa Parlament või nõukogu, kui nad on liikmesriigi parlamendiga nõus, siis see otsus võetakse vastu. ilma selleta, et äh, komisjon äh, siin oma sõna ütleks. ja ma usun, et meie Euroopa Parlamendis, äh, kui enamik liikmesriikide parlamenti on mingi projekti vastu, siis me ei peaks seda läbi suruma, aga me peaksime sellega leppima sellise menetlusega. ma arvan, et seda peab äh, rakendama järjepidevamalt praktikas. suur aitäh! aitäh! nüüd äh, kolleeg Leedu Seimist, palun, Ausra Maldikiene. kõnelejal puudub mikrofon Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos parlamentarai. esimees, äh, kolleegid, äh, statistika näitab, et Leedu äh, kodanikud on Euroopa Liidu tuleviku osas optimistlikumad kui Euroopa Liidu keskmine, aga samas euroskeptikute hulk siiski kasvab, peamiselt sellepärast, et ei saada aru sellest, kuidas Euroopa Liit töötab ja miks heaolu Euroopa Liidus on ebaõiglaselt jaotunud mina toetan Taani kolleegi ja ütleksin, et eh, minu riigis eh, väga kergekäeliselt, kui poliitikud leiavad, et eh, nende otsused ei ole populaarsed, siis ütlevad, et see on Euroopa Liidu direktiiv ja selles osas ei ole võimalik midagi ette võtta. pesevad käed sellest puhtaks see võib tunduda veidi paradoksaalne, aga ma arvan, et Euroopa Liit tuleb Leedule lähemale siis, kui minu riigist saab rohkem Euroopa poliitikate kujundaja, mitte aga eh, see, kes neid poliitikaid lihtsalt täitma peab. sellega arvestades ja selleks, et tagada Euroopa Liidu tulevikku, ma arvan, et me peaksime eh, lõpetama eh, Euroopa Liidu integratsiooni esteetilistel alustel hindamises, need ei põhine realistlikel eeldustel Äh, nagu see oleks a priori juba ette ära otsustatud ja kõik saab olema hästi. ma arvan, et meie tulevikustsenaariumid peaksid põhinema kõige halvemal eeldusel, et Euroopa Liit laguneb ja selleks, et seda vältida, peame me tegema järgnevad poliitika muudatused. me peame tagama, et äh, suurem majanduslik äh, integratsioon, selle tagajärjeks oleks ka ühised sotsiaalstandardid, et selle äh, tagajärjeks oleks see nii-öelda sotsiaalne sammas, see võimaldab stabiliseerida seda mõnikord ebakindlat äh, sotsiaalolukorda, mis on liikmesriikides ja regioonides ja mille, mis on Euroopa integratsiooni tagajärg teiseks, edasine laienemine peaks äh, peatuma, kuni sisereformid on läbi viidud, sest et äh, selliste riikide liikmelisus nagu Türgi ja Ukraina võib osutuda viimaseks õlekõrreks. me peame äh, tagasi tooma legitiimsuse Euroopa projekti osas kodanike silmis. seda on kujundanud menetlused teatud liikmesriikide vastu Äh, mõneti ehk ootamatu Brexit ja populistlikud liikumised, mis põhinevad väga primitiivsetel vastustel väga keerukatele küsimustele. teisest küljest äh, tugevnevad äh, autoritaarsed režiimid mõningates kandidaatriikides muudavad võimaliku integratsiooniprotsessi illusiooniks. kolmandaks, me peame läbi viima Euroopa Liidu institutsioonide reformi, mis äh, ilmselt muudab Euroopa ülesehituse kuju ja siin peaks debatt aset leidma kodanike, mitte tehnokraatide vahel. ma arvan, et äh, föderaliseerumine või igasugune muu sügavuti minev riigi rahvusülene integratsioon, sellel ei oleks erilist toetust kodanike hulgas, me peame äh, demokraatlikumaks muutma institutsioonid ja suurendama otsevalitud esindajate hulka ja demokraatlikuma Euroopa nimel kõik liikmesriigid, kaasa arvatud uus liikmesriikide põlvkond, kaasa arvatud minu riik Leedu, peavad muutma oma suhtumist olukorra hindamisel. me peame olema valmis andma rohkem, sest ainult sellisel viisil saame me Euroopalt seda, mis meil puudu on, institutsionaalset kindlust ja Euroopa kogemust. teen ettepaneku, et me Äh, alustame diskussioone, mille lõpptulemus ilmselt ei rahulda meid kõiki. võib-olla see jääbki utoopiliseks, aga selleks, et äh, säilitada seda, mis on meie ühises kultuuriruumis kõige olulisem, peame me seda debatti arendama. me ei tohi jääda äh, vaikseks ka valusate kogemuste osas. aitäh! veel üks kandidaatriik ähm,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 predsjednice, uvažena gospodo, ja ću govoriti. austatud äh, esimees, daamid ja härrad, äh, mina räägin oma emakeeles, montenegro keeles. nii et äh, palun lubage mul tänada tõlk, Horvaatia tõlke, kes võimaldavad mul mitmed sõnumid edastada teile. prvo sve želim da iskreno pozdravim, da zahvalim na pozivu našoj delegaciji. esiteks tahaksin teid kõiki tänada võib-olla äh, et selle eest, et te laiendasite, et te kutsusite siia ka Montenegro delegatsiooni esinduse Montenegro parlamendi põhiseaduskomisjonist. nii et äh, aitäh, et, et mind siia kutsusite. ma arvan, et tegemist on äärmiselt kasuliku debatiga meie jaoks meie osalemine siin foorumil. ja töö tulemus kahe komisjoni vahel, meie oma põhiseaduskomisjon ja kodanike komisjon. see leidis aset siis, kui kaks parlamentaarset delegatsiooni kohtusid Montenegro parlamendis, kus me lõime ka otsekontakti ja nõustusime pidama tihedamaid koosviibimisi omavahel. mina olen kandidaatriigist ja kõik äh, asjakohased Euroopa Liidu institutsioonid on sellest asjaolust teadlikud juba päris tükk aega oleme me kuulnud kommentaare, et Montenegro on edukas kandidaatriik, ühest küljest äh, oleme me Balkani kontekstis edukad ja teisest küljest äh, hinnatakse meid öö, äh, oma piirkonna juhina Euroopa integratsiooni valdkonnas. ja asjaolu, et meid äh, sellisteks peetakse, näitab, et äh, Montenegro on investeerinud väga palju pingutusi selleks, et äh, järgida Euroopa teed ja Euroopa integratsiooni. me ei kõhkle oma otsustuskindluses. me oleme kõik silmitsi samade probleemidega Euroopa Liidus, aga me leiame, et meid julgustab Äh, meid on julgustatud järgima sama teed. nii et äh, arvestades seda etappi, kus me oleme riigina äh, teel Euroopaga ühinemise suunas, tahaksin ma mainida meie presidendi Milo Djukanovitši sõnu, kes võttis aset Euroopa Parlamendi eriistungjärgul mõni, mõnda aega tagasi meil on eriti hea näha, et tema ühe meie regiooni riigi presidendina, sellise riigi presidendina, mis on kandidaatriik Euroopaga liitumisel, et talle anti selline võimalus. ma jälgisin tihedalt ja täpselt seda debatti täna ja tahaksin edastada siira sõnumi meie poolelt. me eeldame, et Euroopa Parlamendi valimiste eel äh, jätkata te tegutsemist eeldatud optimismiga. ehk siis, et äh, ma soovin, äh, et selles protsessis oleks nii vähe pro probleeme kui võimalik palun äh, säilitage Euroopa Liit äh, kui meie kollektiiv, kollektiivne tulevikulootus. kui te seda ei tee, siis kõik meie kandidaatriigid ja liikmesriigid äh, jääme oma ajalugude ohvriks. ma ei hakkaks kommenteerima neid väga huvitavaid mõtteid, mida on esitatud reformide kohta, mida ma olen kuulnud täna siin teie poolt. Te olete selles vestluses kindlasti äh, asjakohased osapooled, aga meie Montenegros äh, säilitame demokraatlikke väärtusi ja kui meist saavad, äh, kui me saame osaks Euroopa perekonnast, siis me oleme väga tänulikud. ja nüüd tahaksin tsiteerida, sellel äh, ebastabiilsuse hetkel Balkani piirkonnas on Montenegro otsustav punkt, sest et meie oleme oma kultuurilt ja traditsioonidelt eurooplased. ja seda oleme me ka oma poliitilistelt seisukohtadelt. Montenegrol on meie täielik toetus. seda ütles äh, härra Tajani vastuseks meie presidendi kõnele Euroopa Parlamendis. soovin teile edu! For... aitäh kõikide heade sõnade eest ja loodame, et need unelmad saavad tõesti ühel päeval reaalsuseks. nüüd aga Ühendkuningriigist eh, härra Charles Kinnool Lordide Kojast, palun. aitäh proua esimees, ma arvan, et ma räägin samadest teemadest, mida Roger Little, minu kolleeg, mõnda aega tagasi puudutas. on selline vana inglise ütlus, nimelt kohtunik kuulab sõnu ainult siis, kui nendele tähelepanu juhitakse. mina juhiksin täna mõtet kahele tähele, kahele punktile tähelepanu. esiteks, kõik arvavad, et et ähm, kõikide Ühendkuningriigi elanike huvides on äh, ikkagi jõukas tulevik, kõik tahavad näha elavat Euroopa projekti või siis alternatiiv on see, et tahetakse lihtsalt endale jõukat, stabiilset äh, kaubanduspartnerit. seda siis osana äh, stabiilsest Euroopast. oluline on mõelda erinevatele muudatustele, et tagada, et Euroopa projekt oleks see, mis elab. ma õnnitlen kõiki inimesi, kes valmistasid ette briifingudokumente ja raporti projekti, need on aidanud arutelule kindlasti kaasa siin on kõlanud mitmed seisukohad, aga üks äh, mõte jookseb kõikidest kõnedest läbi, nimelt see on see mõte, et äh, status quo või ühesõnaga muudatuste puudumine ei ole äh, kõige parem variant. järgmiseks juhin tähelepanu sellele, et Lordide Koja Euroopa Asjade Komisjon äh, on teemaga sageli seotud, me külastame ise erinevaid paiku, meie juures käivad mitmed delegatsioonid, eriti Brexiti eh, puhul. täna on meil siin kaks meeskonda kohal, Roger ja mina ja siis teiseks on siin ka Michael J juhitud teine meeskond, mis tegeleb teiste küsimustega ning eh, kui meid kutsutakse sellistesse kohtadesse või ka näiteks COSAC-isse tulevikus, siis äh, väga oluline on selline protsess, sellepärast et parlamendiliikmed äh, tegelikult jagavad ühiseid muresid, näiteks julgeoleku küsimus ja parlamendiliikmed peavadki seda teemat arutama, samuti kaitse, kaitse, võttes arvesse, milline on keerukas olukord Euroopa Liidu idapiiril järgmiseks majandus kui ühismure ja see, kuidas finantsteenused üksteisest vastastikuselt sõltuvad, teeb selle oluliseks. järgmiseks kliimamuutused ning küsimusi on teisigi. kui rääkida ühistest muredest, siis tekib selle käigus ka ühine mõistmine ja see on kõigile kodanikele oluline. aitäh, ma võin teile kinnitada, et eh, siin AFCO komisjonis äh, ollakse tundlikud kõikide nende teemade suhtes, mida te mainisite seoses ähm, suhtega tulevikus ning ma arvan ka, et Euroopa Parlamendi liikmetena ähm, me tegelikult äh, tahame, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi delegatsioon loodaks peatselt, mul on kahju seda öelda, aga aga kui Brexit toimub, siis nõnda. härra Kinnul, äh, jah, seda on hea kuulda ja aitäh selle eest! proua esimees. Rumeenia senat, järgmiseks härra Kolletiidus. Thank you, <clears throat> thank you, madam chair. Uh, speaking about uh... aitäh, ütleb härra Kolletian. kui me räägime Euroopa tulevikust, siis tuleb mõelda lähitulevikule mis on ju meie puhul ka väga asjakohane, sellepärast et kaks tuhat üheksateist esimesest jaanuarist oleme me nõukogu eesistujariigiks, aga tuleb mõelda ka pikemale tulevikule. ning võimalik on näha nii väljakutseid kui ka võimalusi, osa neist kindlasti leiavad käsitlemist ka Rumeenia eesistumise ajal. aga veel enne seda äh, viitan Euroopa tuleviku teemale ja siinkohal tuleb rõhutada seda, et me tegelikult räägime ühisest tulevikust ja ühine tulevik peaks olema meie arutelude nurgakiviks. see aga vajab poliitilist tahet, strateegilist mõtlemist, nägemust, eh, ühist mm, mõistlikkust ka, kuivõrd eesmärk on ju jõuda äh, kompromissidele, mis peaks vastama kõikidele liikmesriikide huvidele ja ühtlasi tuleb ka vältida seda, et Euroopas ei tekiks uusi ähm, lõhestavaid küsimusi ja viimaseks tuleb kindlasti olla ka aus. ning aususe teemat puudutan veel kord oma sõnavõtu lõpupoole. Rumeenia järgmise eesistujana proovib kindlasti olla selline aus vahendaja nende teemade puhul, millega me tegelema peame. loomulikult keskendume ka mõningatele teemadele, mis on meile kas riiklikult või siis Kesk- või Ida-Euroopa riigina piirkondlikuna äh, olulised, aga äh, me satume sellisesse keerukasse olukorda, kus tuleb hakkama saada erinevate väljakutsetega, loomulikult esiteks Brexit märtsikuu lõpus, siinkohal viitaksin ka Lord Lidlile, et ka mina äh, ootan või loodaksin näha imet, aga ilmselt äh, olukord on keerukas, me kahetseme seda, mis juhtus, aga loomulikult austame seda otsust. järgmiseks tulevad ka arutelud Euroopa Liidu eelarve tuleviku suhtes, järgmiseks eh, ka Euroopa valimiste tulemused tulevad ju meie eesistumise lõpupoole. kui nüüd rääkida Euroopa valimistest, siis eh, siin tuleks mainida üht elementi, võib-olla natuke teistsugusest vaatevinklist öeldes võiks öelda, et varem oldi huvitatud sellest, kui palju hääli saadakse, kui, kes on need esindajad, kuidas jagunevad fraktsioonide vahel kohad Euroopa Parlamendis ja nii edasi, aga eh, sel korral, ma arvan, on kõige tähtsam küsimus see, et Euroopa-meelsed fraktsioonid saaksid äh, endale enamuse Euroopa Parlamendis ja selleks tuleb mõelda sellele teemale paradigmaatiliselt ja kõigeks tuleb poliitiliselt valmis olla. meie jaoks me tahame pakkuda Euroopa Liidule väljavaadet järgmiseks viieks aastaks, kaks tuhat üheksateist kuni kakskümmend neli, see peaks olema ka üheksanda mai Sibilli tippkohtumise, mitteametliku tippkohtumise äh, eesmärgiks. me oleme Horvaatia ja Soo-, Soomega, samuti ka praeguse eesistuja Austriaga teinud koostööd ning oleme ka sõnastanud neli teemat juba, mis on tulevased prioriteedid, siis esiteks majanduskasv, lähenemine, sidusus ja konkurentsivõime, mm, ka sidusus on oluline teatud riikides, eriti siis Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. teiseks, turvalisem Euroopa, see teema puudutab terrorismi, rännet, samuti ka teemat, mida mainis äh, Briti Lordide Koja teine esindaja, kes äh, viitas äh, julgeoleku väljakutsetele Euroopa idapiiril, kolmandaks Euroopa globaalse tegutsejana ja neljandaks Euroopa väärtused ja väljakutsed. ning minu komisjoni ettepaneku kohaselt otsustas valitsus tuua ka sellise alapunkti sisse tuua, mis puudutab rassismi, äh, ksenofoobia, antisemitismiga vihakõne äh, ja muu sellise vastase võitlust. ma olen ka Euroopa Nõukogu EKRI esindaja ja sealt on tulnud ka raporteid olukordade kohta liikmesriikides, mis äh, tegelikult osutab tõsistele probleemidele, mistõttu ka see on osa Rumeenia eesistumise prioriteetidest edaspidi. kaks mõtet veel. Euroopa Euroopa projekti usaldusväärsus. tuleks rääkida erinevatest väljakutsetest, aga meie riigis, kui rääkida kodanikega sellest, et mis on Euroopa teemad ja mis mitte, siis on teatud elemente, mis võivad tuua kaasa äh, usalduse vähenemise Euroopa projekti suhtes. ma toon teile ühe näite, ma võiks ka rohkem neid tuua, aga toon ühe. kui üks või kaks liikmesriiki näiteks ütlevad pidevalt ei otsusele, mis puudutab kahe liikmesriigi liitumist Schengeni ruumiga, mis ei põhine kusjuures kriteeriumidel, mis on ju täidetud, vaid hoopis poliitilistel või majanduslikel kaalutlustel, siis minu riigis, kogukonnas, Rumeenias tekitab see frustratsiooni avalikus arvamuses. ja kuidas ma peaksin sellist asja siis äh, selgitama kodanikele? Euroopa-meelsed ollakse ju küll, aga selline usaldusväärsus seisneb ka selles, et mõistetakse otsustusmehhanisme ja otsuseid endid. ja nüüd viimaseks ma arvan, et tuleks juhtida tähelepanu sellele, et me peaks olema vähem pealiskaudsed ja märksa mõjusamad või, või põhjalikumad, kui me räägime sellest, kuidas mõtestada lahti olukorda kas liikmesriikides või ka naabrus piirkonna riikides. kõik riigid ei ole ühesugused. ja kui me räägime naaberriikidest, siis ähm, me ei peaks vaatama ainult lõuna poole või Balkani poole, peaks vaatama ka ida poole ja mõtlema teatud riikidele, näiteks äh, mõtlen siin Moldovat praegu, äh, sellepärast et olukord nendega seoses on märksa keerukam, nüansirikkam, kui pealtnäha tundub viimase kommentaarina, üks prioriteetidest peaks seisnema ka selles, et Euroopas ei tekiks uusi tüliküsimusi ja lisaks tuleb ka oma aruteludes ja otsustes olla aus. järgmiseks Tšehhi Vabariigist härra Jan Skopitšek, palun. Äh, äh, aitäh, et mulle sõna andsite ja tere õhtust täna me räägime Euroopa Liidu tulevikust ja sellest, missugune see tulevik välja peaks nägema. ma usun, sest mis tahes edukas plaan eeldab seda, et me kõigepealt teame, mis Euroopa Liidus praegu toimub. tarvis on lõpetada unistamine, no ehkki unistajaid veel on. ja kui see, kui niimoodi üles ärgata, siis tuleb välja, et suurem osa kodanikest ei ole nõus selle tohutu integratsiooniga, ülereguleerimisega ja tuleb ka vaadata, missuguseid signaale saadavad kodanikud Euroopa poliitikute suunas ei on ju öeldud Euroopa Liidu põhiseaduslikele lepetele, hääletatud on referendumitel ja toimub ka Brexit, ehk siis mis tahes surve süvendatud poliitilise integratsiooni suunas tegelikult ainult tugevdab konflikte Euroopa Liidus ja sellised konfliktid võivad Euroopat kui sellist ohustada. Euroopa Liit minu hinnangul vajab sellist põhimõttelist transformatsiooni ja õige ruttu on vaja aru saada sellest, et Euroopa deemost kui sellist ei eksisteeri. tuleb lõpetada liikmesriikide või rahvusriikide kui Euroopa ohustaja, äh, ohustajana nägemine, Euroopa konfliktid ja kriisid ei ole ju tekkinud liikmesriikide tõttu, vaid ideoloogiate tõttu, mis ohustasid isikuvabadusi ja kõike muud ning just ideoloogiad olid need, mis viisid konfliktideni, mitte ei teinud seda rahvusriigid. ning selline transformatsioon peaks seisnema selles, et mitmed pädevused ja volitused, mis Euroopa Liidu tasemel ei ole tõhusad, läheksid tagasi liikmesriikide kätte minu hinnangul Euroopa Liit peaks tegema vähemat, aga ta peaks olema oma töös tõhusam. selge on ka see, et on palju arvamusi poliitika lahenduste kohta, erinevate mm, lahenduste kohta, mistõttu on ka oluline et Euroopa läheks nii-öelda mitmekiiruselise Euroopa teed, ehk siis need riigid, kes on huvitatud kiiremast ja süve, süvitsi minemast äh, integratsioonist, siis neil võiks see võimalus olla, aga need liikmesriigid, kes sellist varianti enda jaoks ei soovi, võiksid liikmesriigi tasemel tegutseda edasi. eile osalesin parlamentidevahelisel koosolekul, kus äh, arutasime majandusküsimusi teiste rahvusparlamentide liikmetega ja ka Euroopa Parlamendi liikmed juhtisid tähelepanu erinevatele seisukohtadele seoses Euroopa Liidu majanduse tulevikuga, näiteks kommunistidest eh, Euroopa Parlamendi liikmed ja ka eh, rahvusparlamentide liikmed ütlesid, et Euroopa on nagu Titanic, nagu uppuv laev. aga mõned rahvusparlamentide liikmed ütlesid ka, et Euroopa on tohutu võlakoorma all ning tuleb hakata tegema kärpeid. ehk siis arvamusi on tohutult palju ja nende seast ei ole võimalik või nende pinnalt ei ole võimalik leida mõistlikku kompromissi, vaid hoopis liikmesriigid peavad saama ise oma tee valida ja teha koostööd nii palju, kui nad seda soovivad ma ei soovi oma arvamust näiteks Portugali kommunistist parlamendiliikmele peale suruda. ma ei taha, et ta hakkaks endale suuremat võlakoormat võtma, aga näiteks Tšehhi Vabariigile selline seisukoht ei sobiks. ehk siis arvamused ongi erinevad. teisalt ma ka arvan, et väga hea oleks anda juurde täiendavaid volitusi rahvusparlamentidele ma usun, et rahvusriikide roll Euroopa poliitikas kaasarääkimisel on praegu väga väike. me kõik teame, et neid kollaseid kaarte ja muid vahendeid ei kasutata piisavalt, nad ei ole tõhusad ja meile kõigile on kasuline siin vahel kokku saada, oma arvamusi vahetada, aga isegi sellisel koosolekul tuleb välja, et on palju erinevaid arvamusi, erisuguseid arvamusi ja väga raske on jõuda ühtse seisukohani. mis tähendab seda, et liikmesriikidel just sel põhjusel peabki olema vabadus integreeruda nii suurel määral, kui nad tahavad. ma usun väga rahvusparlamentide rollidesse, et nad võiksid ise mängida oma rolli Euroopa poliitikas ja see võiks ju olla esimene samm demokraatia defitsiidi lahendamisel, mille olemasolekut ju tunnistavad isegi kõige tulihingelisemad Euroopa integratsiooni pooldajad. Euroopa superriigi unistus, mis on tegelikult ebarealistlik, millele juhivad ka tähelepanu paljude liikmesriikide kodanikud, kui me sellest unistusest ei loobu ja kui me ei hakka Euroopa Liitu sellise valitsustevahelise koostööliiduna üles ehitama, siis äh, paraku Euroopa Liit kaotab oma kodanike usalduse. järjest rohkem tuleb populistlikke erakondi, mis kaaperdavad need teemad ning erinevalt tavapärastest poliitilistest erakondadest nii vanemates kui uuemates liikmesriikides on ju tegelikult populistlikud erakonnad muutumas tugevamaks, sellepärast et tra-, traditsioonilised erakonnad ei taha ega suuda tunnistada, et Euroopa projekt on paisinud optimaalsest suuremaks. järgmiseks David Lukas äh, Hispaaniast. tere õhtust! aitäh kõigepealt äh, Euroopa Parlamendile selle arvamuste vahetavuse korraldamise eest erinevate liikmesriikide parlamentide esindajate ees, samuti äh, aitäh Ramon Haureguile, kes on selle raporti koostanud, mille pinnalt üldse praegune arutelu toimub. kui viimase kuuekümne aasta jooksul midagi eurooplasi iseloomustab, siis see on nende äh, võime unistada, võttes arvesse seda, et viissada aastat on omavahel sõditud, ühtlasi eh, suudavad eurooplased loobuda mõneti suveräär, suveräänsusest, nõnda et see on muutnud tugevamaks institutsioonid Euroopa kodanike esindamisel. ja mitmed sõnavõtud, mida me oleme kuulnud, väljendavad teatud kriitikat Euroopa Liidu suunas väga sageli, mitte küll alati, aga sageli on poliitikud need, kes siseriiklikult ebaõnnestuvad, aga siis lahendamata probleemide eest süüdistavad hoopis Euroopat. ja mina tahan keskenduda sellele, kui positiivne tegelikult Euroopa Liit on olnud ja kui positiivne ta ka tulevikus võiks olla praegusel hetkel on Euroopa Liidul palju kõrvaltvaatajaid, kes soovivad tema ebaõnnestumist. ja ma arvan, et meil on ehk piisavalt kainet mõistust, et näidata neile, et asjad nõnda ei lähe. loomulikult on vaja piisavaid finantsvahendeid et seista vastu väljakutsetele, on vaja tugevamat sotsiaalpoliitikat, mis on ju teema, millest kodanikud on puudust tundnud Euroopa Liidu tasemel ning ühtlasi tuleb ka keskenduda rohkem poliitikatele, mis tooks kodanikud Euroopale lähemale. teiseks, ja see mõte on nüüd eelmise mõttega seotud, eh, rahvusriikide valitsused ei saa kõikides ebaõnnestumistes Euroopat süüdistada või Euroopa Liitu süüdistada. sellepärast, et valitsused ise on ju need, kes ei ole andnud Euroopa Liidule piisavaid vahendeid, et neid probleeme lahendada. praegu me räägime Euroopa Liidust, jah, käib arutelu, aga see arutelu aga ei oleks korrektne, nagu varemgi öeldud, et riikide valitsused süüdistavad Euroopat nendes eksimustes, mille eest nad ehk oma riigisiseselt ise vastutavad. pärast Maastrichti lepingut, kui mõtestati ümber Euroopa Liidu rolli, siis sellega seoses tekkis kaks mõtet esiteks on võimalik rääkida kodanike Euroopast. Ramon Haurekõi rääkis avalikust arvamusest näiteks ja kui me tahame oma eesmärke saavutada, siis on oluline ka toetuda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, sellepärast et nemad on need, kes võivad Euroopa Liidu tuua inimestele rohujuure tasandil kätte, mistõttu on väga oluline siin pidada arutelu rahvusriikide esindajatega, aga ehk veelgi tähtsam oleks tagada, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on asjaga tihedamalt seotud. sellepärast, et see võimaldaks kodanikel tunda, et nad kuhugi kuuluvad ja tunda, et on olemas identiteet nihe euroskeptitsismilt lausa eurofoobia suunas. seda sõna tuleb kasutada, et ilmestada teatud erakondi, mis on Euroopas tekkinud, nad mitte ainult ei ole Euroopa Liidu vastu, vaid nad proovivad seda lausa sisemiselt hävitada. ja seda tuleb endale teadvustada. nagu Hakuin Almunia ütles, siis eh, on teatud lahtised küsimused, mis tuleb ära lahetada, sotsiaalpoliitika, kliimamuutused, teisedki küsimused, näiteks ränne. nüüd ma jään eriarvamusele sellega, kuidas mõned kõnelejad on siin rändest varem rääkinud, sisserändajad on teiste riikide kodanikud, kes põgenevad kas nälja tõttu või sõja tõttu. Euroopa on alati olnud selliseks paigaks, kuhu rännatakse ja me peame olema sallivad teiste maailma osade suhtes, et äh, neile piisaval tasemel vastu tulla. seda tuleb teha muidugi korrektselt, loomulikult kõigile tuleb tagada tunne, et nende piirid on turvalised, aga ma ei saa teatud sõnavõttudega siin paraku nõustuda, mida enne kuulsin tõesti, ma ei leia, et ähm, sellisel juhul oleks tegemist õige lähenemisega rändele. rände küsimus tuleb lahendada loogiliselt. sellepärast, et humanitaarset küsimust saab ainult nõnda lahendada. ja viimaseks tuleb mõista, et Euroopa probleemide lahenduseks on rohkem Euroopat tuleb mõelda ka Euroopa Parlamendi rollile, sellele, et kuidas muuta Euroopa Liidu institutsioone tõhusamaks ja vastu tuleb seista neile, kes tahavad Euroopa Liidu pädevusvaldkonda vähendada, sest et see töötab meie vastu. palun järgmiseks Mareet McInnes. aitäh, proua esimees ja aitäh ka kõikide nende seisukohtade eest, mida mul oli praegu võimalik kuulda, ma ei saanud küll algusest peale kohal olla, aga mind hoiti kursis selle rikkaliku äh, aruteluga. proua Hübneriga loomulikult me mõlemad kohtume nii ametlikult kui mitteametlikult äh, rahvusparlamentide esindajatega ja alati tekib mul küsimus, et miks vahel jääb mulje, et me justkui konkureeriks omavahel, kui tegelikult meid mõlemaid on valinud äh, kodanikud selleks, et me teeks ühte sama tööd lihtsalt erinevates institutsioonides. ma arvan, et sellele teemale võiks ähm, natuke isegi rohkem süvitsi mõelda teie rahvusparlamentide liikmetena ja mina ja mu kolleegid Euroopa Parlamendi liikmetena oleme ju valitud ametisse ja täidame rolli nendes institutsioonides, mille teenistuses me oleme. mulle teeb alati natuke muret see, kui ma kuulen näiteks seda, et me keegi ütleb, et me ei saa mõistliku kompromissini jõuda, aga poliitika kui selline näeb ette või isegi kohustab, et me peame kogu aeg kompromisse otsima Euroopa Liit toimibki selle pinnalt, see ei tähenda kusjuures, et see teeks meid nõrgaks, see tähendab pragmaatilisust ja võimekust leida lahendusi, sest vastasel juhul ei saaks mingist progressist üldse rääkida. proua McGuinness ütleb, et tema praegu eh, leiab lahenduse tugevale päikesepaistele, hoides kätt silmade ees, selle asemel, et silmi kissitada. Eh, ja tõesti, ma pean ütlema, et ma austan väga kõiki parlamendiliikmeid nii rahvusriikide, rahvusparlamentide tasemel, piirkondlikul, kohalikul tasandil, mm, seoses sellega, missugune Euroopa tulevik olema peaks. üks võimalikest plussidest, võib-olla väga väikesest plussist Brexiti puhul, seisneb sellest, et inimesed on nüüd lihtsalt rohkem teadlikud, kodanikud teavad rohkem Euroopast, sellepärast et me räägime näiteks tolliliidust, ühisturust, vabadusest ringi liikuda, ka koduloomade vabadusest liikuda. Need on teemad, mida võeti iseenesestmõistetavana, sellepärast et need tõi kaasa Euroopa Liit. ühtlasi räägitakse ka palju regulatsioonist, aga paljud normid on sellised, mis äh, on hädavajalikud. kui regulatsiooni ei ole, siis äh, ei pruugi ka ühiskond väga hea olla, kui reguleerimine ei toimu kodanike huvides ma ei ole nõus nendega, kes ütlesid, et kodanikud äh, ütlevad kuidagi ei Euroopale. ma olen nõus sellega, et Brexit on kahetsusväärne, ma rääkisin oma liikmesriigi piirkondlike kolleegidega ja see oli päris selline märkimisväärne arutelu, sellepärast et minu liikmesriik Iirimaa tunneb seda Brexiti küsimust eriti valulikuna, võttes arvesse seda piiri küsimust Iiri saarel ja ühtlasi me mõistame nüüd ka paremini solidaarsuse teemat, sellepärast et me oleme kahekümne kuuelt liikmesriigilt näinud märkimisväärset solidaarsust seoses läbirääkimistega, kus siis kakskümmend seitse liikmesriiki räägivad läbi Ühendkuningriigi äh, esindajatega ehk siis isegi keerukates oludes tuleb kuidagi leida lahendusi. ma loodan, et Euroopa valimistel keskendutakse Euroopa teemadele ja Euroopa ideaalidele, paraku paljudes liikmesriikides nõnda ei lähe, vaid seal räägitakse ikkagi siseküsimustest. võib ehk juhkuda, et Brexiti tõttu on teemat meie mõistuses nii värskelt üleval, et me räägimegi väärtuste Euroopast, sellest, kuidas sellist Euroopat paremaks muuta, kuidas tulla vastu nendele kolleegidele, kes on siin ka kohal ja leiavad, et Euroopa teeb justkui liiga palju. arutagem siis seda teemat, arutagem seda laua ääres, selle asemel, et pööratakse paindumatu seisukohaga selg arutelule. on üks mõte, mille järgi ma proovin elada, see ei ole mu enda mõte, aga võiks olla nõnda, et enne äh, seisukoha fikseerimist võiks olla avatud ka teistele fiks-, teistele seisukohtadele ja ma siinkohal ütleksin proua Hübner, äh, mida ütles ka proua Hübner ja mida ütlen ka mina, et väga hea on, et rahvusparlamentide liikmed on täna siin kohal, äh, nagu me proovime ka COSAC-i raames koostööd teha ja tõsi on ju see, et me oleme ühiselt paremad, tugevamad, elu on selline, tsivilisatsioon ongi nõnda välja arenenud ja hea ja oluline on nende arutelude käigus, et erinevad kolleegid erinevatest liikmesriikidest oma seisukohti väljendavad, et see formaat ei ole lihtsalt see, et ma ütlen, mida mina arvan, sina ütled, mida sina arvad ja midagi ei juhtu. ma mõtlen sageli, et kui Euroopa laguneks, siis missugune maailm hakkaks välja nägema. me ju juhime nii olulistes küsimustes arutelusid tänapäeval, võrdsus, kliimamuutused, kodanike õigused. Euroopa Liit on nendes teemades arutelusid juhtinud ja mina ütlen, et Iirimaa on kindlasti väga tänulik, et me oleme sellise Euroopa osa. kodanike huvides, nende noorte kodanike huvides, kes lähevad hääletama, me peame olema omapoolses juhtimises tugevad, me peame näitama tugevat nägemust Euroopa jaoks, Euroopa Liidu jaoks ja me peame ka toetama kõiki oma saavutusi, kaitsma neid, selle asemel et me muudkui kurdaks selle üle, mis muudkui ei toimu, mida olen minagi teinud. aga on ju palju lahendusi, mis toimivad. kui näha kõrvalt seda, kui keerukas on lahkumise protsess, kui üks liikmesriik seda nüüd proovib, siis tuleb välja, kui hästi toimiv meie integratsioon tegelikult on, aga aitäh proua Hübnerile ja aitäh ka kolleegidele proua Hübner, aitäh ja viimasena veel üks kõneleja Hispaania senatist. tere päevast kõigile! suur tänu selle võimaluse eest täna siin olla, sest äh, me leiame, et peame üksteist rohkem kuulama. ma arvan, et äh, Hispaanias oleme kõik ühel meelel selles osas, et meil on vaja Euroopa projekti me ei ole alati ühel meelel selles osas, kuidas me täpselt seda vajame, kuid, kuid me teame, et meil on seda vaja. oleme rääkinud siin noortest ja, ja ka tuleviku vaatamisest, sest see meie praegune kriis on ka Euroopa identiteedikriis, mida see endast kujutab, milliseid väärtusi me kanname ja kuidas kodanikud ennast selles kõiges tunnevad Ähm, sellised väärtused nagu äh, võrdsus, äh, inimõigused on Euroopa väärtused ja Euroopa Liit peaks äh, toetama rahu ja oma rahvaste heaolu, kui, kas me töötame selle nimel siin? kriisi käigus oleme näinud selgemalt, et ähm, Euroopas on teatud tühimik paljudele riik-, riikidele on peale surutud kasinusmeetmed ja meie ühiskondade üks põhitalasid on inimväärikus ja minimaalne elatustase ja seetõttu meil on vaja seda garantiid kodanikele, kui me selle äh, ära hävitame, siis äh, õõnestame me mm, demokraatia ja sotsiaalse ühtekuuluvuse põhimõtet ja me lükkame kõrvale miljonid inimesed. me õõnestame neid samu eesmärke, mille iseendale ühiskondadena ja inimestena oleme seadnud. samuti näeme praegu seda, et äh, levivad äh, autoritaarsed äh, poliitikad ja põhimõtted. populistid otsivad musti lambaid, keda süüdistada ja äh, ja püüavad äh, juhtida tähelepanu kõrvale sellest, äh, millised on tegelikult probleemid, seega me peame endale kriitiliselt otsa vaatama. inimesed äh, on vihased, nad tunnevad ennast ebakindlana, nad kardavad. mõned väidavad, et need, kes tulevad välismaalt, nemad on kõiges süüdi, nemad ei saa ennast loomulikult selliste väidete eest kaitsta me oleme samas näinud, et viimase aastakümne jooksul on äh, rikkused äh, Euroopa Liidus aina rohkem ühte kohta koondunud, rohkem kui kunagi varem. Euroopa Liit ei pruugi praegu isegi täita oma põhiõiguste harta põhimõtteid, kas meil on seda ka vaja, kas me, jah, kas meil on vaja demokraatlikut Euroopa Liitu, jah, kuid meil on vaja põhimõttelisi muutusi, meil on vaja kõrveldada vananenud struktuurid, meil on vaja tugevdada liikmesriikide parlamentide osalust, meil on vaja ähm, sellist süsteemi, mis ei jäta mm, kedagi välja, vaid et meil oleks suveräänsed riigid, kes suudavad üksteist äh, toetada ja tugevdada eh, ja mis põhinevad eh, sotsiaalsetel kodanikuõigustel, demokraatial, võrdsusel, et me saaksime muutuda kaasaegsemaks. meil on vaja jätta maha Maastrichti leppe põhimõtted, me peame olema vaprad ja julged, sest meie kodanikud on meie institutsioonidest juba kolm sammu eespool. me peame kordama, et eh, soovime luua Euroopas demokraatliku ruumi, sest meie Euroopa rahvaste tulevik satub ohtu, kui kasinusmeetmed jätkuvad. me ei saa valvsust kaotada, me oleme näinud, kuidas naiste liikumised on näiteks suutnud teatud autoritaarseid projekte peatada, me peame töötama koos rohujuure tasandi liikumistega, et saavutada mm, võrdsus näiteks meeste ja naiste vahel ja saavutada jõukus kõikides riikides, aitäh! suur tänu! ja nüüd härra Horegi soovib sõna. jah, suur tänu, mul paluti see lihtsalt lühidalt kõik kokku võtta kõigepealt äh, soovin teid kõiki tänada, äh, soovin tänada kõiki äh, liikmesriikide parlamentide esindajaid, kes täna siin on. tegemist on väga suurepärase algatusega, mille raames oleme saanud kõik siia kokku tulla ja avatult erinevaid küsimusi arutada. peaks mainima, et mitte ükski kõne ei olnud otseselt Euroopa vastu, oli palju kõnelejaid, kes äh, rääkisid äh, sellest, et Euroopat peaks olema vähem, et Euroopa peaks olema minimalistlikum, kuid keegi ei olnud otseselt Euroopa äh, vastu ja see on väga positiivne, ehkki kahtlemata on arvamused väga lahknevad selles osas, mida me Euroopalt ootame, oli väga tugevaid ähm, kõnesid, näiteks viimane, mis äh, kutsus üles ähm, looma sellist Euroopat, mis võitleb sotsiaalsete probleemide vastu. ma arvan, et äh, väga olulise osana vaadati tänases arutelus seda, kuidas Euroopa Liit ja liikmesriikide parlamendid saavad omavahel äh, paremini koostööd teha. siin on teatud usalduse puudujääk, mida on paljud kõnelejad, kõnelejad maininud. me peame äh, seda arutelu vaatama Euroopa tuleviku valguses me ju tegelikult äh, töötame siin kõik ühe ja sama eesmärgi nimel. nii et meil ei ole vaja arendada tugevaid ähm, äh, vastandlikke seisukohti, me peame tegema koostööd. kõigi ähm, nüüd Euroopa liikmesriikide parlamentide roll Euroopa poolaasta raames. Nende osalus muudaks liidu rahaliste vahendite juhtimise demokraatlikumaks. see on selgeks saanud ja järgmiseks äh, õigusloomeprotsess Euroopa Liidu parlamendis, meil on vaja, et liikmesriikide parlamendid osaleksid selles rohkem, mitte ainult subsidiaarsuse kaudu, vaid äh, ka selle kaudu, et neil oleks võimalik ise algatusi esitada ja lõpuks ka üldine üleskutse kaasata ka kohalikud asutused eh, ja piirkondlikud kogukonnad eh, Euroopa Liidu protsessidesse, seda mainiseeriti eh, regioonide komitee, kuid nad polnud ainsad Iirimaa rääkis sellest, samuti ka mõned teised riigid. samuti oli väga tähtis äh, kuulda seda, et, äh, et paljud on mures äh, Brexiti tagajärgede pärast, eelkõige selle mõjude pärast Iirimaale, me ei taha mõjutada kuidagi Iirimaade vahelist piiri, muret tekitab ka see, milline saab olema Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vaheline uus äh, suhe, see uus suhe peab äh, olema tugev ja väga eriline, ainulaadne, sest äh, me jagame Ühendkuningriigiga väga paljut. ja me ei saa seda kõike lihtsalt kõrvale heita. samuti räägiti ühiste, ühise vastutuse eest äh, kodanikke mõjutavates osades, näiteks sotsiaalõiguste sammas. me kõik oleme Euroopa Liidu liikmed. ja me ei saa üksteist ähm, lihtsalt süüdistada, me peame vaatama, kuidas kõik osapooled on tööd teinud, töö kvaliteeti. me ei mängi siin mingit lauamängu, liikmesriigid peavad tegema koostööd Euroopa Liiduga, sest me kõik vastutame teatud määral nende teemade eest. me jagame siin vastutust. siin viidati ka äh, kliimamuutustele, Taani esindaja mainis seda. ma olen üllatunud, et siin justkui näidati näpuga Euroopa Liidu poole, justkui Euroopa Liit ei teeks siin piisavalt palju. Taani on selles osas äh, veidi kriitiline, kuid äh, kindlasti nõustute, et üldiselt on äh, Euroopa Liit ülemaailmsel tasandil olnud siin juhtpositsioonil, me räägime heitmete vähendamisest, taastuvenergiaallikatest, süsinikuheide vähendamisest ja nii edasi. loomulikult kliima, kliimamuutused on murepunkt ja me mõistame seda, jagame seda muret. Äh, nõukogu läbipaistvuse suurendamine, seda me räägime ka raporti äh, lõiges kaheksa, kus äh, kutsutakse üles ka muuta seda, kuidas nõukogu seadus, õigusloome toimib samuti Euroopa sotsiaalõiguste sammas, selle rakendamiseks tehakse palju tööd, see puudutab muidugi ka mm, liikmesriikide pädevusi, siin on Euroopa Liidu raames väga palju mm, vaadete erinevusi, tänan ka Montenegro ja Türgi esindajate kõnesid, kes rääkisid Euroopa Liiduga liitumisest, eelkõige Montenegro ähm, Montenegro esindaja sõnavõttu ja samuti äh, märgin ära Türgi esindaja palve Türgiga suhteid parandada. me rääkisime sellest, et on vaja rohkem mitmekesisust, minu kolleeg on äh, koostanud raporti, kus räägitakse mm, erineva taseme integreerimisest. meil on vaja luua Euroopa viisil, mis põhineb teineteise äh, sisse jäävatel ringidel. Äh, meil on võib-olla näiteks euroala, teised äh, riigid saavad kuidagi ka sinna ennast kaasata, meil, me peame looma uue suhte Ühendkuningriigiga, Norra ja Šveitsiga. see on lähenemine, mis võib-olla saab aidata meil tuleviku Euroopat üles ehitada ja lõpetuseks sooviksin öelda, et äh, üld, üldiselt äh, enamik äh, Euroopa Liidus usuvad, et me peaksime lähenema sellele debatile seisukohast, et meil on vaja paindlikumat Euroopat, paremat Euroopat, mis suudab toime tulla tänapäeva väljakatsetega ja ka tuleviku väljakutsetega, aitäh! ja veel üks, äh, üks viide, kahe tuhande kaheksandal aastal toimus mitu erinevat kriisi ja meie põhiline äh, küsimus oli selles, kuidas nendest kriisidest välja saada ja siis oli põhiline küsimus see, mida me teha saame, kuid nüüd äh, on äh, üks olulisi elemente see, mitte see ainult, mida me peame tegema, vaid see, kuidas seda teha. küsimuseks on usalduse loomine, demokraatia arendamine, kodanike kaasamine, subsidiaarsus, kõik need asjad on väga olulised Äh, Euroopa Liidu protsesside end, endi jaoks, et need oleksid tõhusad. ja siin on näha, et äh, meie kui poliitiliste liidrite sõnum on see, et me peame paremini mõistma üksteist ja me ei saa lihtsalt sundida kodanikele peale muutusi, vaid me peame pidama dialoogi kui me siit täna koju läheme, siis peame just selle sõnumi endale, endaga kaasa võtma. meie kohustus on suhelda kodanikega ja kohtuda nendega. me ei saa täna muudatusi läbi viia, kui kodanikke, kui me kodanikke ei kaasa ja mitte keegi ei saa seda paremini teha kui need, kes on kodanike poolt valitud mõlemas, nii liikmesriikide kui ka Euroopa Parlamenti Äh, ma sooviksin veel teile mm, kiiresti mainida, kuidas äh, läheb äh, järgmise aasta valimiste ettevalmistamisega, oleme juba otsustanud, et see toimub kahekümne teise ja kahekümne kuuenda mai vahel. parlamendi tulevane suurus väheneb, kuna Ühendkuningriik lahkub. me valime seitsesada viis parlamendiliiget ja samuti oleme otsustanud selle, kuidas need kohad liikmesriikide vahel jagunevad. me oleme selle poolest nüüd äh, valmis omadega, samuti oleme valmistanud ette äh, Euroopa Liidu fraktsioonide määruse. meie uus volinik äh, ütles, et selle määrusega kaasnevad teatud äh, muudatused, äh, millega välditakse selliseid olukordi, mis tekitasid näiteks Cambridge Analytica olukorra ning äh, me anname endast kõik, et kaitsta ka Euroopa valimisi, et vähendada pahatahtlike osapoolte juurdepääsu isikuandmetele, et nad ei saaks manipuleerida tulemustega. ja siin me olemegi samuti me hindame teie toetust siinkohal, me peame tagama, et need eelseisvad valimised keskenduvad tõesti Euroopa küsimustele. kui me inimestega kohtume, siis nad soovivad alati ka siseriiklikke küsimusi lahe, arutada, kuid selle, praegusel valimisperioodil peame ehm, keskenduma Euroopa küsimustele, sest meil on vaja konstruktiivset parlamendi koosseisu, et me saaksime arutada mm, ka ühend, tulevast äh, suhet Ühendkuningriigiga, me ei saa järgmist aastat äh, lasta raisku, kuna meil on äh, kaheksateistkümnendal aprillil viimane parlamendi täiskogu ja alles septembris saame tõsiselt tööga pihta hakata. me peame seega kõik, kõik tõesti hoolima Euroopa tulevikust meid ootavad ees äh, uue parlamendi ametiaja mm, olemuse kindlaks tegemise läbirääkimised. ma sooviksin tänase koosoleku nüüd lõpetada, suur tänu teile kõigile osalemise eest. Ähm, mul on hea meel, et palju inimesi tuli liikmesriikidest kohale Teid on väga palju siin täna, meil on ka kolleegid äh, kandidaatriikidest. Äh, suur tänu teile tulemast. meil oli väga äh, hea ja sisukas arutelu, mis kindlasti aitab raporti, raporti kvaliteedile kaasa, kuid kindlasti need arutelud jätkuvad veel ja suur tänu teile ja turvalist koduteed, aitäh!